guten Abend, wir. tere õhtust, me alustame aruteludega, tere tulemast eelarve kontrolli komisjoni koosolekule ja läheme kohe päevakorrapunkti number üks juurde, milleks on päevakorra kinnitamine, mul ei ole tehtud mitte mingeid ettepanekuid päevakorrapunkt kaks, juhataja teadaanded, tahtsin teile öelda, et välja on trükitud eelarve kontrolli komisjoni uudiskiri, seal on ka kirjas, mis keeli me saame kasutada ja me kanname koosolekuid ka netis üle. nüüd päevakorrapunkt number kolm, komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri nimetamine. me asume kohe hääletama. meil oli sada kakskümmend üheksa muudatusettepanekut ja kogu tekstis ja küsimus on selles, kas me saame alustada, kas fraktsioonid on valmis tahan teie tähelepanu juhtida sellele, et ähm, sellele resolutsioonile saate oma allkirja anda, nii et te võite iga kell seda siis teha siis, kui konsolideeritud tekst on vastu võetud. Läheme nüüd kohe hääletuse juurde. kas on keegi, kes soovib mingit protesti esitada, kas teil on hääletuskaardid kaasas, arvatavasti kõigil, välja arvatud esimehel? ah soo, teil ka mitte? siis öelge lihtsalt pärast, mis me paneme kirja protokolli. palun, kallid kolleegid, et korraldage endale siis hääletuskaardid ja alustame kohe hääletusega. teen teile ettepaneku, et kõigepealt äh, hääletame läbi kompromissettepanekud selleks, et äh, hiljem oleks äh, kogu see lugu lihtsam. kompromissettepanek A, kes poolt kompromissettepanek A. alustasime kompromissettepanekutest, kui lubate, sest nii on meil lihtsam. uus lõige kaksteist A. kaksteist A uues sõnastuses kompromissettepanek A, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek B üle vaadatud ja muudetud sõnastusega, nii nagu koordinaatorite koosolekul kokku lepiti. uus lõige enne lõiget üheksateist, uues sõnastuses, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek C, lõige kakskümmend kaks, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek D, kes poolt? vastu, erapooletu vastu võetud. kompromissettepanek E, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek F, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek G, e, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek H, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek I, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd on kõik kompromissettepanekud vastu võetud, see teeb kogu asja lihtsamaks ja nüüd muudatusettepanekud kolmteist ettepanek oli kaetud kompromissettepanekuga B neliteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend, teine osa võeti tagasi, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üks ja kakskümmend kaks üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend neli langeb ära, kakskümmend neli siiski poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kakskümmend viis. elektrooniline hääletus algas. vastu võetud kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, kontrollime, kakskümmend kaheksa hääletus on läbi, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend viis koos suulise muudatusettepanekuga, keegi ei ole sellele vastu, nii et poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud nelikümmend poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, taga, kontrollime, nelikümmend kolm. hääletus on läbi, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vabandust, kaheksa osas esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud soovite kontrollida? kontrollime. kuuskümmend kuus, esimene osa, hääletus algas. hääletus lõppes. kellel veel on kaart puudu? kas kõigil on kaart kaasas? neliteist poolt, viisteist vastu on kaart, jah? on kaart kaasas vabandust. vabandust, härra Tšernetski, tagasi lükatud. tagasi lükatud. kuuskümmend kuus. kuuekümne, kuuskümmend neli võeti vastu. Sorry, I can't follow you. vabandust, ma ei saa teist aru. kuuskümmend kuus kuuskümmend kuus kuuskümmend viis, tulemus oli väga selge, uskuge mind. kuuskümmend kuus, esimene osa lükati tagasi, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse ja kuuskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend üks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitsekümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud soovid seitsekümmend kaheksa, kontrollime elektrooniliselt, hääletus algas. seitsekümmend kaheksa, seitsekümmend kaheksa. hääletus lõppes. selgelt tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksakümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, kakskümmend kolm. härra Valli soovis, et me seda hääletaks eraldi, kaheksakümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksakümmend kuus poolt. Part, Part soovis, et me hääletaks eraldi. kaheksakümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud. edasi üheksakümmend, kes poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud sada üks, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu erapooletu. kas me saame seda kontrollida, sada kaks? kontrollime. hääletus lõppes, tagasi lükatud väga selgelt, sada kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, sada kaheksa, kontrollime hääletus lõppes, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks sada kakskümmend lõige kakskümmend neli A uues sõnastuses, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd põhjenduspunktid üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neli poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud põhjenduspunkt F, kes poolt, vastu, era-. oi, vabandust, vabandust, ajasin segamini. nii et lõpphääletus elektrooniliselt ja nimeliselt muudetud teksti üle. hääletus algas. The vote is open. hääletus kestab ja, the vote is ja hääletus lõpeb kakskümmend üks poolt, kolm vastu, neli erapooletult. ka mina hääletan poolt. aitäh. aitäh ka sekretäriaadile, see oli tõesti kõva tükk tööd. uskuge mind ja see on tõesti ainus kord, kus ma olen pühapäeva õhtul istunud ja teinud seda tööd meenutan teile, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg täiskogu jaoks on homme kell kolmteist null null. Te teate, et kompromiss on õhkõrn ja sellepärast ma tõesti palun, et see, mis meil on nüüd olemas, katsugem seda hoida. May I ask you yeah.? Please. Need, kes ei soovi osaleda Olafi direktori, peadirektori ametikohale kandideerijate kuulamisel palun lahkuge ruumist nii kiiresti kui võimalik. liebe Kollegin, liebe, ja, could we, ja kallid kolleegid, kas me võiksime jätkata? mida rohkem praegu seda aega kasutame, seda vähem peame töötama keset ööd. ja, ja, jätkame päevakorraga Olafi peadirektori ametikohale kandideerijate kuulamine. meil on nelikümmend minutit iga kandidaadi jaoks ette nähtud. me kuulame nad ära tähestikujärjekorras ja meenutan teile veel, et äh, meil on väike nõupidamiste paus äh, pärast kuulamist ja siis kohe valime, sest pigem täna kell üksteist null null öösel, kui neljapäeval uuesti pihta hakata, nii et tõesti, ma arvan, et see on kõige valutum menetlus kõigi jaoks. alustagem kohe esimese kandidaadiga Ville Idele. keegi võiks vaadata, kas härra Vil-, Idel on kohal ja siin ta juba ongi Yeah. Yeah. Yeah. The, the rules are clear, five minutes to present. reeglid on selged, viis minutit, et ennast esitleda ja siis alustame arutelu vastavalt toontisüsteemile. Ville Idele, meile kõigile teada-tuntud, palun, teil on sõna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 mängib väga olulist rolli, kui me räägime usaldusväärsusest ja usaldusest Euroopa Liidu kui terviku vastu. Sorry. Is it okay? Sorry, yes, it's okay. Sorry. Okay. So they are currently praegu on vaja keskenduda peamiselt kolmele asjale, usaldusele, koostööle ja motivatsioonile. ja need on üksteisega väga tugevalt seotud. vastavalt viimasele Eurobaromeetri uuringule enamus kodanikest arvab, et Euroopa Liidu institutsioonides on äh, laialt levinud äh, korruptsioon ja Olafil on väga suur roll äh, selles, et võita kodanike usaldus. Olav peab taastama ka oma osapoolte usalduse enda vastu ja seda on võimalik saavutada parema ja tihedama koostöö vastu nendega ja osapoolteks pean ma teid, eelarve kontrolli komisjoni, nõukogu, liikmesriike, kontrollikoda ja järelevalvekomiteed. ja selles osas tahan kohe öelda, et järelevalvekomisjon peaks saama kogu teabe, mida neil on vaja selleks, et oma kohustusi täita ja mis puudutab Euroopa prokuratuuri, umbes viisteist aastat tagasi olin äh, justiits- ja siseasjade nõukogus ja meil olid juba esialgsed arutelud Euroopa prokuratuuri loomise osas. mina toetasin selle loomist. viisteist aastat hiljem on lõpuks ometi langetatud otsus, millal sellega algust tehakse, nii et enam ei ole võimalik siin läbi kukkuda. algusest peale on vaja tihedat koostööd Olafi ja Euroopa prokuratuuri vahel. peab olema selge, kes teeb mida, kes otsustab mida, selleks et vältida äh, Ähm, kattumisi ja töö dubleerimist. Nende töö peaks ähm, maksimeerima nendevahelist äh, sünergiat. väga oluline äh, vahend on teabevahetus ja, ja hea oleks alustada teabevahetust direktorite vahel. õiguslik raamistik äh, tuleb samuti mm, täpsustada, seda on vaja harmoneerida näiteks käibemaksu uuringud, uurimised, menetlustagatised ja eelkõige äh, Olafi raportite ähm, nähtavus äh, liikmesriikide kohtutes ma tahan kinnitada, et Olav äh, jääb sõltumatuks keskseks osapooleks. nii et kokkuvõttes minu nägemus Olafist on et see peaks olema sõltumatu, läbipaistev, stabiilne, eetiline, tõhus, professionaalne, tasakaalustatud ja atraktiivne tööandja. ja kõik need muudatused tähendavad ka tagajärgi personalile ja personal on Olefi kõige olulisem vara. väga oluline on kuulata personali arvamust, Äh, anda neile äh, koolitusvõimalusi ja siis on neil ka äh, võimalik karjääriredelil edasi jõuda. proua juhataja, ei ole vaja mingit revolutsiooni, aga kindlasti on võimalik asju paremaks teha. ja saan nüüd lühidalt rääkida oma kogemustest. alates kaheksakümne neljandast kuni kaheksakümne kaheksanda aastani olin äh, prokurör mandaadiga kolmes erinevas äh, politseitöö piirkonnas äh, ja siis ma sai minust advokaat. ja siis valiti mind Soome parlamenti, kus ma olin põhiseaduskomisjoni liige ja tegelesin väga palju põhiõigustega ning siis sai minust siseminister ja asepeaminister ja olin ähm, ka justiits- ja siseasjade nõukogu liige ning pärast seda valiti mind Euroopa Parlamenti. olin eelarve ja eelarve kontrolli komisjoni liige ja viimased äh, kuus aastat olin äh, kontrollikoja liige ning äh, inimesena olen ma otsekohane, väga asjalik, kommunikatiivne ja mul loomulikult ei ole mingisuguseid huvide konflikte, aitäh. aitäh ja sellega alustame siis äh, fraktsioonide nimel kõnelejate äh, kõnevooru ja esimesena saab sõna härra Petri Sarvamaa, üks minut aega küsimuse esitamiseks ja üks minut ajast vastamiseks. aitäh ja aitäh härra Idele, et olete siin meie kuulamisel. mul on teile kaks küsimust üks puudutab Euroopa Kontrollikoja rolli. minu jaoks on see üsna huvitav küsimus. minu küsimus on, et kas Euroopa Kontrollikojal üldse on roll selles väga olulises töös, mida teeb Olav ja kas Olav kasutab seda teavet, mis on Euroopa Kontrollikojal. ja kas teie näeksite äh, seda, et seal oleks vaja teha mingeid muutusi? ja minu teine küsimus puudutab läbipaistvust. millisena näete teie Olafi läbipaistvust, mida saaks teha äh, ja millised äh, õigused on neil, kelle vastu on uurimine algatatud, kuidas nende õigusi, õigused on tagatud praeguses olukorras ja kas te teeksite selles osas mingeid muudatusi, aitäh! aitäh küsimuste eest! esiteks Kontrollikojast. ma olen olnud üsna mures äh, koostöö pärast Olafiga ja Olafi ja Kontrollikoja koostöö pärast, sest äh, praktiliselt mingit koostööd nende vahel ei ole. on peaaegu viissada 500 äh, audiitorid, kes äh, iga päev tööd teevad, ei ole praegu mingisuguseid ühiseid koolitusi, mingit personalivahetust, mingit koostööd ei ole. ja ma ei arva, et nad peaksid, et audiitorid peaksid oma mm, tööd muutma aga igal juhul on tegemist inimestega, kes on koolitatud äh, pettusi ära tundma ja kui me neid kasutaksime, siis saaksime pare-, palju paremaid äh, Äh, tulemusi saavutada, aga selleks on vaja paremat ja tihedamat koostööd ja nüüd äh, näeme ennast silmitsi seisvat olukorraga, et meil on vähem vahendeid, nii et äh, koostöö on võtmetähtsusega selleks, et saavutada paremaid tulemusi väiksemate kuludega ja ma arvan, et selles osas on vaja küll olukorda kohe muuta. ja nii läbipaistvus on üks äh, minu, minu jaoks üks peamisi väärtusi ja kui ma olen, kuna ma olen pärit Soomest, siis ma olen harjunud sellega, et äh, kõik on väga läbipaistev ja kui me räägime maksumaksja rahast, äh, siis see ei ole meie raha, me peame tõesti olema väga läbipaistvad, nii et ma maksimeeriksin Olafi läbipaistvust, andmaks võimalikult palju teavet Järelevalvekomisjonile ja ka eelarve kontrolli komisjonile see on ainus võimalus, kuidas tulevikus neid asju korraldada. ja loomulikult võib olla mingisuguseid erandeid, aga need peavad jääma eranditeks. ja see loomulikult ei puuduta käimasolevaid uurimisi. aitäh ja sõna saab kolleeg Ajala. üks minut küsimuse esitamiseks ja üks minut vastamiseks. tere tulemast, härra Idala mul on väga hea meel teid siin näha, me oleme alati teinud väga head koostööd, äh, nii siis, kui te olite meie kolleeg, kui ka sel ajal, kui te olite Kontrollikojas ja tegite koostööd Euroopa Parlamendiga. mul on hea meel näha, et te olete nüüd siin ja et on võimalik, et äh, te saate uue ametikoha, praktiliselt lähete tagasi sinna, kus te olite, kõigepealt te olite politseis ja siis äh, ka kohtusüsteemis, nii et teil on tõesti olnud huvitav karjäär. ja te elasite koos meiega läbi Olafi äh, järelevalvekomisjoni kriisi, tegemist oli esimese probleemiga, jättes kõrvale praegu personali probleem, äh, probleemi ja tahaks küsida, et äh, kuidas te kujundaksite suhted järelevalvekomis-, komiteega, võttes arvesse ka seda, et äh, on ka teisi olulisi ülesandeid. näiteks äh, äh ametieetika äh, koodeksi äh, küsimus äh,. ja juhuks, kui Euroopa prokuratuuri edasi arendatakse ja selle kasuks otsustatakse, siis millisena näeksite te tulevikus äh, Olafit, kas tegemist oleks ähm, poli-, nii-öelda politseiüksusega prokuratuuri jaoks, sest põhimõtteliselt peaks ju Olav olema äh, struktuuris allutatud ähm, mm, prokuratuurile, kuidas me saaksime tulevikus tagada selle, et äh, Olav saab tulevikus kõiki riike veenda selles, et äh, Euroopa prokuratuuri äh, kaudu oleks võimalik äh, kõiki asju ajada ja et Olafist saaks see ähm, ma ei tea, poli-, justiitspolitsei, mida meil oleks vaja. aitäh kõigepealt järelevalvekomitee rollist, nagu ma ütlesin, ma tahaks koostööd tihendada ja tugevdada järelevalvekomitee rolli. nagu ma ütlesin, anda tuleb kogu teave, välja arvatud loomulikult käimasolevate menetluste kohta, kui neil seda teavet ei ole, siis äh, kuidas nad saavad üldse oma äh, kohustusi täita? seetõttu on see oluline ja ma olen ise ju töötanud äh, järelevalveasutuses, ma tean, et tegemist ei ole vaenlastega, nad võivad olla teie parimateks sõpradeks, ehkki nad vahel võivad olla kriitilised, aga see on ainus võimalus, kuidas äh, te saate oma tööd paremini teha, nii et äh, mina näeks väga tihedat koostööd ja tegemist ei ole ainult järelevalvega, on selgelt välja öeldud ka, et neil on nõuandev roll, nii et nad võivad toimida eetikakomiteena et kui mind valitakse ametisse, siis kui oleks probleeme eetikaga, siis ma küsiksin nende arvamust. kolleeg Tšernetski, palun. ECR esindajana olete te mu nimekirjas või ei ole ECR-ist üldse kedagi? Alde esindaja, palun. okei okay., thank you very much uh, and welcome. aitäh ja tere tulemast härra Idalale mul on kaks küsimust. ühele juba vastati, sest tahtsin küsida teie äh, arvamust Olafi järelevalvekomitee kohta ja järelevalvekomitee on kaevanud selle üle, et Olav on väga piiratud ligipääsu andnud talle oma materjalile, et kas teie annaksite järelevalvekomiteele täielikku juurdepääsu või te jätkaksite praeguse praktikaga? Te osaliselt juba vastasite, aga võib-olla saaksite veidi rohkem detailidesse minna. ja teiseks, teil on äh, väga pikk karjäär olnud nii Soome kui Euroopa poliitikas. ja mis on siis need kaks kõige olulisemat Euroopa Liitu puudutavat algatust, millega te olete välja tulnud ja millega te olete tegelenud, et mida te rõhutaksite oma poliitiliste saavutustena? aitäh. ja nüüd konkreetsemalt siis äh, järelevalvekomiteele teabe andmise kohta, nagu ma ütlesin, ma edastaks kogu äh, teabe, praktiliselt kogu teabe, välja arvatud selle teabe, mis puudutab äh, käimasolevaid juhtumeid aga kui äh, juhtumid on suletud, siis edastaksin kogu teabe, et miks äh, siis infot ainult endale pidada? see on tagatis selle kohta, et Olav saab tööd teha ja olla sõltumatu, kui on olemas ka järelevalvekomitee, kes saab analüüsida seda, mis on juhtunud. eriti, kui algatatakse uurimisi ja siis uurimised äh, lõpetatakse ja neid suletakse kohe, et siis tuleb ju vaadata, et kas see oli õigustatud või mitte sest kui mitte edastada teavet, siis võib mängida statistikaga, öelda, et nii palju oli juhtumeid, mida algatati, siis ei saa seda statistikat ka korra-, täielikul määral usaldada, kui ei ole sellist kontrolli, nii et ma tahaksin eh, ehitada üles usalduse järelevalvekomitee suhtes ja Olafi vahel. ja ma olin siin eelarve kontrolli komisjonis. olin parlamendi eelarve raportöör. olin üsna karm aga alati on nii, et mõned äh, nõustuvad sinuga, mõned mitte. see on äh, üks viimastest asjadest, mida mäletan. Parts Taas, palun, mõlemale üks minut nii küsijale kui vastajale. aitäh, esimees mina tahaksin, tere tulemast kõigepealt muidugi. ma tahaksin rohkem rääkida sellest keerulisest suhtest, mis viimastel aastatel on eelmise Olafi peadirektori ja järelevalvekomitee vahel olnud. Teie just Martina küsimusele vastates ütlesite, et teie soovite olla pigem avatud. kui teid valitakse uueks peadirektoriks, siis kas te kavatsete Järelevalvekomiteega sajaprotsendiliselt koostööd teha ja hoolitseda selle eest, et nad saavad tõesti juurdepääsu kõikidele dokumentidele, mitte nendele, mille osas uurimine käib, vaid ka lõpetatud uurimiste kohta? selleks, et näha, kas ka varasemad uurimised on korralikult läbi viidud. ehk siis, kas olete valmis tagama täielikku läbipaistvust ja avatust? Yes, uh, I said here before jah, ma ütlesin äh, siin juba ennegi, et äh, läbipaistvus on minu jaoks üks põhiväärtuseid, ma annaks neile kogu teabe, mida õiguslikult on võimalik neile edastada. ja see tähendab kogu teavet, mis ei hõlma pooleliolevaid menetlusi ja minu meelest on see koostöö nii oluline, et ma suurendaks seda, tugevdaks nende rolli ehkki see ei ole minu otsus, et nad saaksid äh, toimida ka eetikakomiteena, mitte ainult, et nad saavad äh, teavet ja teostavad järelevalvet, annavad õiguslikku nõu, vaid et nad oleks ka eetikakomitee. ma olen analüüsinud äh, Olafi kontrolöri ettepanekut, ma pean siin ütlema, et mina seda eriti ei toeta. sest miks luua uus tasand? sest meil on olemas juba eh, hea professionaalne mm, komitee, usaldagem eh, nende professionaalset tööd ja Olav peaks olema kohustatud eh, kogu teabe edastama, et nad saaksid oma tööd teha. kolleeg De Jong, palun. aitäh, esimees. mul on kaks küsimust. esimene puudutab äh, kontrollitööd ja järelevalvekomitee tõesti saab väga palju ära teha, kui talle anda rohkem pädevusi kontrolli küsimustes. aga siin on ka öeldud, et et järelevalvekomitee ei tohi oma tõendeid äh, koguda nii, et minnakse vastuollu liikmesriikide seadustega, nii et tõesti väga huvitav oleks teada, kuidas keskenduda tõendite kogumisele seaduslikult. minu teada teil mingit uurimiskogemust ei ole. ja teine küsimus, tegemist on ju juhtiva kohaga, kas te oskate natukene ka rääkida selles, milline on teie juhtimiskogemus ja kuidas te kavatsete seda edasi arendada? Yeah, if, if I uh, understood right, you kui ma teist õigesti aru sain, siis te küsisite uuesti selle järelevalvepoliitika kohta ja kuidas ähm, see toimib, ähm, kuidas on seotud põhiõigustega? minu meelest ähm, toimiks see suurepäraselt, vaja oleks mõningaid muudatusi teha määrusesse ma ei ole näiteks ähm, praegu täiesti veendunud, et ähm, et neil isikutel ei ole juurdepääsu Olafi äh, dokumentidele ja et need administratiivmenetlused äh, ei, ähm, ei ole nii piiravad inimes-, isik, riiklikele õiguste jaoks kui kriminaaluurimised. ma ei ole sellega nõus, et kui tegemist on kõigepealt äh, administratiivmenetlusega ja siis äh, mm, jätkub see hiljem äh, kriminaalmenetlusena, siis ähm, on tegemist inimese jaoks väga pika ajaga ja üks peamistest väärtustest Euroopa Liidus on ju õigus õiglasele kohtumõistmisele. aga kuidas valmistuda õiglaseks kohtumõistmiseks, kui teil ei ole kõiki andmeid teie enda kohta ja õige, õiglane kohtumõistmine ei alga siis, kui algab kohtumenetlus, vaid äh, siis, kui algatatakse uurimine, see on väga pikk äh, menetlus. nii et ma loodan, et äh, sellesse määrusesse tehakse muudatusi, et me saaksime äh, parandada seda, kuidas Olav toimib, saame neid, saaksime neid probleeme muuta, aga mm, Euroopa prokuratuuri loomine on väga hea võimalus, aga vaja on määrustusi harmoneerida ja täpsustusi sisse viia, sest muidu on tõesti ohte seoses selle koostööga. kolleeg Valli, palun. mul on kaks küsimust. esimene puudutab seda, et kuidas te kavatsete parandada suhteid Olafi ja liikmesriikide vahel. on väga palju soovitusi, millest ei ole, mida ei ole järgitud, nii et äh, ma tahaks teada, et äh, millised kavatsused on teil ähm, kompromisslahenduse leidmise jaoks, ehkki see ei ole lihtne poliitilisest aspektist. ja milline oleks Olafi roll seoses Euroopa prokuratuuriga äh, ja kuidas ähm, hallataks menetlusi selleks, et vältida töö dubleerimist. vaadates äh, teie äh, elulukirjeldust, siis on teil olnud ka pikk poliitiline karjäär ja ma tahaks küsida, et milliseid äh, tagatisi saate te anda oma sõltumatuse kohta peasekretärina, võttes arvesse teie karjääri? Ähm, üks minut on kolme küsimuse jaoks väga lühike aeg, aga üritan teha parimat. esiteks, liikmesriigid on väga olulised. ja nüüd ma näen, et igas liikmesriigis luuakse nii-öelda ahkuseid. Need on väga olulised selleks, et teha väga tihedat koostööd liikmesriikidega ja see Olafi raport auditite küsimus, vaja on liikmesriike eraldi vaadata, seda koostööd on väga vaja, muidu see ei toimi ja mis puudutab prokuratuuri, siis kõige olulisem on teabevahetus, aga kuidas see toimida saaks, ma arvan, et hea on alustada direktorite tasemelt, vaadata kõik probleemid läbi koos direktoritega ja võib-olla hiljem võiks olla ka mingi äh, mingi sidebüroo, aga parim oleks võib-olla rääkida kõige kõrgemal tasandil läbi kõik asjad ja, ja me ei saa lubada endale läbikukkumist, meil on vaja tõesti väga tugevat koostööd, väga avatud ja äh, avameelset koostööd, sest äh, tore on siin äh, ilusaid sõnu teha, aga varsti nende institutsioonide vahele kerkib müür, aga seda me ei saa lubada kolleeg Saier, palun. härra Šelk. jah. tahaksin esitada teile ühe küsimuse. hiljuti saime teada, et härra Totorino suri ära tegemist oli ka Kalabria maffia olulise tegelasega ja ma internetis vaatasin Youtube'is äh, mingisuguseid äh, reportaaže ja kukkusin praktiliselt toolilt maha, kui ähm, ma nägin Prantsuse televisiooni intervjuud, ma võin teile anda vastava teabe, kus äh, oli toona kolmekümne viie aastane inimene, kes oleks ähm, pidanud saama tema järglaseks ja kes ütles, et Kalabria äh, maffia äh, poolt ähm, on väärkasutatud äh, miljardeid, mitmeid miljardeid Euroopa vahendeid ja minu küsimus teile oleks, et kui teist saaks Olafi peadirektor, kas ähm, teie arvates oleks sellist väärkot-, raha, vahendite väärkasutamiste vastane võitlus üks teie organisatsiooni mm, peamistest äh, prioriteetidest? jah, kui mind valitaks, siis üks minu peamistest äh, prioriteetidest oleks võitlus äh, organiseeritud piiriülese kuritegevusega. Mm, sest äh, keskkond muutub kogu aeg, kurjategijad äh, õpivad kogu aeg juurde ja selle vastu võitlemiseks on vaja head äh, koostööd teiste osapooltega, aga on ka väga häid vahendeid vaja. ja ma olen vaadanud, mida teevad äh, riikide riigikontrollid. Nad, mõned neist väga hästi kasutavad andmeid ma ei ole selles äh, küsimuses äh, professionaal, aga ma olen asjast aru saanud niimoodi, et kui teil on andmekogum, siis äh, riigikontrollid, Olav e, ja kontrollikoda ja mujaltki saate te kõikvõimalikku teavet reeglite rikkumiste ja pettuste kohta ja see on väga huvitav, kuidas ja revolutsiooniline, kuidas kasutatakse äh, Äh, äh, kuidas kasutatakse ära roboteid äh, teha ja see on parim võimalus, kuidas võidelda maffia ja organiseeritud kuritegevuse vastu. kolleeg Salafrankova. aitäh. mul on väga hea meel, et kolleeg Idala on siin meie hulgas ja et ta kandideerib sellele ametikohale, ma olen vaadanud, milline on tema elulugu olnud, härra Idale on olnud minister ja me ilmselt saame kinnitada, et ta äh, omab juhtimiskogemust, ta on oma riiki esitanud Euroopas, Euroopa Liidu Nõukogus, ta on olnud siin parlamendis, äh, eelarve kontrolli komisjonis äh, aseesimees, ma arvan, et ta on väga heade kogemustega selle ametikoha jaoks. ta rääkis õigusest teabele ja nende inimeste õigustest, kelle vastu on algatatud uurimisi. ja ma arvan, et ähm, selles osas on oluline õige ajahetk, et äh, uurimisi mitte ohtu seada, teised kolleegid võivad minuga nõustuda või mitte, vaid siin ei ole küsimus, äh, küsimus selles, et äh, millal, kuidas teha koostööd järelevalvekomitee või ka eelarvekontrolli komiteega. aitäh, olles olnud e-, eelarve kontrolli komisjoni liige, siis ma tean, kui oluline see koostöö on. ja Olavi puhul on eelarve kontrolli komisjon ainus, kes esindab äh, kodanikke, sest äh, teie olete äh, otse kodanike poolt valitud. ja ma tahan tulla eelarve kontrolli komisjoni ette nii tihti, kui te soovite. mulle meeldiks ka, kui mul oleksid isiklikud kontaktid, sest usaldus eelarve kontrolli komisjoni ja Olafi vahel on kõige olulisem asi ja seda on mul kindlasti vaja Te teate, et äh, see on kindlasti kõige olulisem koostöö ja ma tahan taastada selle usalduse, mm, maksku see, mis maksab. sest äh, koos teiega sa-, suudame me taga, taastada äh, kodanike usalduse. kolleeg Baltšiitis, pidi. kolleeg Baltšiitis, palun. aitäh, proua juhataja. härra Idala Te olete üks neljast kandidaadist. Teil on väga muljetavaldavad kogemused, te olete siin eelarve kontrolli komisjonis liige olnud ja paljudes teistes kohtades. Te võib-olla mäletate, et kui me rääkisime andmekogumiste süsteemidest liikmesriikides, siis endiselt on olukord selline, et neid süsteeme alati ei ole ja et äh, Olafil ei ole juurdepääsu kõigile liikmesriikide andmekogumissüsteemidele, mis puudutavad näiteks Euroopa Liidu vahendite ärakasutamist ja see on probleem, eriti kui me mõtleme eriti kui me mõtleme teatavate probleemide põhjustele, mitte lihtsalt äh, nende probleemide vastasele mõitlusele. ja teine küsimus puudutab seda, et Olav äh, ju töötab komisjoni ähm, alluvuses ja kas te olete rahul koostööga, millisena näete te äh, koostööd tulevikus? aitäh! Teil on äh, täiesti õigus, äh, see ühine andmebaas on väga oluline, meil on vaja teha koostööd liikmesriikidega selleks, et neid ühiseid andmeid jagada, sest see on parim vahend, kuidas äh, leida reeglite rikkumisi ja selle jaoks on vaja teha väga palju tööd, sest vaja on ükshaaval rääkida kõigi liikmesriikidega, sest äh, nende andmebaasid on niivõrd erinevad ja niivõrd erineval tasemel. ja koostöö komisjoniga on loomulikult oluline, Olav on osa komisjonist ja administratiivses osas on vaja teha koostööd komisjoniga, aga meeles tuleb pidada seda, et kui asi puudutab uurimisi, siis ei tohi olla isegi mitte kõige väiksemat kahtlust erapooletuse osas. peab olema kristallselge, et Olav toimib ähm, erapooletult, kui äh, on tegemist uurimiste algatamise ja uurimiste läbiviimisega. kolleeg Štehovski, palun. aitäh. aitäh äh, teie sissejuhatuse eest, mul on kaks äh, küsimust, esiteks, milline on teie kontseptsioon uute inimeste tööle võtmiseks Olafisse. nii palju, kui me teame, on Olaf alati olnud huvitav äh, parimatele inimestele, kes äh, teavad, kuidas võidelda rahapesu ja maffia vastu. kuidas te tahate selliseid inimesi motiveerida Olafiga, Olafisse tööle tulema ja teiseks, teie sissejuhatus äh, Äh, saadikutele, et miks meie saadikutena ei saa Olafi ähm, aruannet, aruandeid, isegi mitte nende lühiversioone, miks te neid ei tutvusta, miks äh, Olaf äh, avalikkusele oma tööd ei tutvusta, et kas teie parandaksite seda? aitäh! nagu ma ütlesin, personal on Olafi jaoks kõige mm, suurem vara ja nad peavad olema motiveeritud ja mm, kõigis töökohtades peavad nad olema osa meeskonnast. see on alati asi, mida ma üritan saavutada, ma ise olen meeskonnamängija. ja ma tahan, et kõik selles organisatsioonis teaksid ja tunnetaksid, et nad on osa sellest meeskonnast. direktorid muidugi näitavad, et mis suunas tuleks minna ja näit-, hoolitsevad selle eest, et kõik läheks samas suunas, väga oluline on töötajaid motiveerida. oluline on, oleks, et neil oleksid äh, koolitusvõimalused, äh, karjääriredelil edenemise võimalused, sest ma tean, et Olafis on muresid äh, Äh, ja äh, seoses äh, sellega, et kakskümmend neli liikmesriiki toetavad prokuratuuri loomist, et mis saab järgmisel aastal, mm, vaja on vaja on ähm, usaldust, et inimesed saaksid jätkata oma väga professionaalset tööd. aitäh, kolleeg Pirinski, palun aitäh, ütleb härra Berinski. mul on veidi laiem küsimus. selle mandaadi alguses komisjon otsustas, et üldist korruptsioon, Euroopa korruptsiooni puudutavat uurimust ei avaldata, vaid pigem äh, tegeldakse erinevate liikmesriikide korruptsiooniprobleemidega Euroopa poolaasta raames. Te ise mainisite, et enamus reeglite rikkumisi ja korruptsiooni on äh, piiriülene ja minu küsimus on äh, mulle endale muret teinud Eh, on olemas selline eeldus, et mõned riigid on korrumpeerunumad kui teised. ja eriti puudutab see selliseid riike nagu Bulgaaria või teisi Ida-Euroopa riike, aga samal ajal me näeme, et paljud need skeemidest, paljud nendest skeemidest on pärit vanadest liikmesriikidest. ja minu küsimus teile on, et kuidas te tagate selle, et te olete tõeliselt erapooletu ja olete võimeline mingi juhtumi puhul selle tegeliku ähm, konteksti nägema, äh, selle asemel, et lihtsalt äh, eeldada, et selle riigi puhul on tegemist korruptsiooniga? jah, ma arvan, et on väga oluline, et peadirektor, ükskõik kes ta on Olafis ei omaks eelarvamusi seonduv, mis seonduksid mingite liikmesriikidega. Nad peavad tegema lihtsalt professionaalselt oma tööd ja kui on piisavalt tõendeid, siis tuleb algatada uurimine, ei saa olla mingit sellist suhtumist, et mingis riigis on asjad paremini kui teises, selline lähenemine Euroopa Liidus ei toimi ja kui te panete riigid mingisse paremusjärjestusse ja otsustate, et äh, me tegeleme nendega, sellepärast nemad on korrumpeerunumad, siis äh, see ei toimi. Te peate lähtuma juhtumitest, mitte panema liikmesriike mingisse paremusjärjestusse. ALDE ja ECR on loobunud, kolleeg Novakov, palun. aitäh, juhataja. härra Idele, võttes arvesse teie kogemusi siseministri ja asepeaministrina, kas te arvate, et äh, Olafi pädevust tuleks laiendada? sest äh, Olav praegu leiab äh, väga ebameeldivaid fakte selle kohta, kuidas Euroopa vahendeid kasutatakse, ehkki liikmesriikide ametiasutused peavad tegelema nüüd äh, ähm, kohtusse pöördumisega ja teine küsimus, millisena näete te Euroopa Liidu prokuratuuri võimalusi Euroop-, Olafiga koostöö tegemisel, et tegemist, kui tegemist on Euroopa probleemiga, et kas te arvate, et selline koostöö oleks võimalik? jah, <coughs> First of uh, expand of uh, jah, Olafi äh, ülesannete laiendamine, jah, ma tõesti arvan, et vaja on Olafi ülesandeid veidi laiendada ja see hindamisaruanne tegeleb sellega, ma arvan, et äh, on kaks asja, mis on väga olulised selles kontekstis, mida tuleks kindlasti muuta. esiteks juurdepääs pangaarvetele ja rahavoogudele sest äh, kui tegemist on mingite finantskuritegude uurimisega ja teil ei ole isegi õigus saada juurdepääsu pangaarvele, siis kuidas äh, seda üldse oleks võimalik äh, tõsiselt võtta? et see on tõesti hämmastav, et Orafil seda õigust ei ole ja ma arvan, et see on esimene asi, mida oleks vaja muuta. ja veelgi olulisem on Olafi raportitele edastamine eh, riikide kohtutele, sest praegu teeb Olav töö ära. ja siis öeldakse, et, et eh, riiklik kohus ei saa Olavi uurimist eh, tõendina arvesse võtta ja uurimine algab otsast peale, et ja see puudutab ka prokuratuuri, et, et juurdepääs pangaarvetele, see on seotud käibemaksuga ja on väga selge, et Olafil on vaja äh, seda võimalust äh, selleks, et vastavaid uurimisi läbi viia. härra Kuhn. Äh, aitäh, äh, härra Idala, minu küsimus läheb täpselt samas suunas, et äh, eriti just seoses käibemaksuga on liikmesriikide ja Olafi vahel ka konkurents vastavate pettusjuhtumite puhul, et kuidas teie selles äh, vallas üritaksite vältida seda konkurentsi ja seda survet ja jõuda selleni, et aetakse ühte, ühist asja, et äh, tõkestataks või võideldaks pettustega ilma, et üksteisega samal ajal konkureeritaks? jah, nagu ma ütlesin, äh, see on vaja määruses, see tuleb määruses ära täpsustada no tegemist on äh, uue suure sammuga, sammuga õiges suunas ja, ja e, ja prokuratuuri puhul on määruses käibemaksu ka mainitud, aga Olafi puhul ei ole. ja mis saab siis, kui, e-, kui prokuratuur palub Olafi abi mingi käibemaksujuhtumi uurimisel ja Olaf ütleb, et meie mandaadis seda ette nähtud ei ole, nii et ma olen kindel, et seda on vaja täpsustada, sest muidu see ei toimiks ja sellepärast on meil vaja seda koostööd liikmesriikidega, sest ma olen näinud, et mõnedele liikmesriikidele see mõte ei meeldi, et selline täpsustus Olafi määrusesse tehtaks. nii et vaja on läbirääkimisi. ma arvan, et äh, siin on selles lihtne inimesi veenda, aga nõukogus äh, see nii ei ole, nii et meil on vaja läbirääkimisi ja ma ootan komisjoni ettepanekut aitäh ja ma võtsin endale eh, Rahvapartei viimase küsimuse, tahaks tulla tagasi ühe küsimuse juurde, Tõnis Dejongi küsimuse juurde, millele ei olnud võimalik vastata aja tõttu, et eh, millised on teie juhtimiskogemused, sest Olav on ju tõesti väga suur organisatsioon ja teine küsimus puudutab eh, suhet komisjoniga, et milline on clearing house'i tulevik et äh, kas äh, need regulaarsed äh, kõnelused peasekretäriga Olafi juhtumite üle ja jumal teab mille üle, millest seal räägitakse, et mis neist peaks saama? jah, kõigepealt räägiks Olafi juhtimise, kõigepealt räägiks juhtimiskogemusest. ma olen näinud Olafist ülesehitust ja see on suhteliselt sarnane sellega, mis Kontrollikojas enne oli, et on erinevad osakonnad ja neil on erinevad ülesanded. kontrollikojas me nägime, et see ei toimi äh, piisavalt hästi, et see ei ole paindlik. ja kuna ma Olafis ei ole töötanud, siis ma ei tea, kuidas see täpselt toimib, aga kui soovida asju paremini korraldada, kui äh, tahta kiiresti uute prioriteetidega tegeleda, siis äh, see äh, personali kogum, kus nüüd on audiitorid, nad ei ole äh, eraldi osakondadesse jagatud, äh, see toimib paremini, et see võiks olla mõte, kuidas äh, muuta Olafi tööd äh, tõhusamaks, eriti kui tuleb tegemist koos äh,, prokuratuuriga koostöö tegemisega äh,, sest nad paluvad Olafilt ju abi ja siis on vaja kiiresti reageerida äh, ja kui on sellise ülesehitusega organisatsioon, siis äh, see ei pruugi toimida, see variant, mis on kontrollikojas, toimib paremini. ja clearing house'i küsimus, ma arvan, et see on väga oluline ma arvan, et kõige olulisem on koostöö kõigi osapooltega. komisjon tegelikult ei ole osapool, sest Olav on komisjoni osa. ja vaja on tõesti väga sügavat usaldust kõigi komisjoni peasekretäriaatide, peadirektoraatide, mm, kõigi büroode vahel aitäh, sellega oleme selle kuulamisega lõpule jõudnud, suur tänu ja jätkame kohe, aitäh ja kõike head. ja kolleeg Kolfin juba istub siin ja, wir machen weiter mit einem uns ebenfalls sehr kohe jätkame. taas kord äh, endine kolleeg, väga hästi tuntud, Ivo Kalfin, tere tulemast! ning kohe, kui te saate oma paberid korda seada, siis äh, saate ka sõna, palun. Thank you very much uh,, madam chair. aitäh, proua juhataja, austatud eelarve kontrolli komisjoni liikmed, daamid ja härrad. praegune menetlus võimaldab Euroopa Parlamendil eelarve kontrolli komisjoni vormis osaleda aktiivselt mitte ainult Olavi peadirektori valimisel, vaid ka tulevase Olavi poliitika kujundamisel. selle äh, komisjoni käepikenduse poolt, mille ülesanne on tagada Euroopa Liidu avaliku teenistuse ausus ja kodanike huvide järgimine. mul on suur au rääkida oma seisukohtadest eelarve kontrolli komisjonile koos äh, teiste kolme kandidaadiga, kes on siis äh, eelvaliku läbinud. me kõik teame, millest Olav sai alguse ning kuidas ta on arenenud komisjoni rakkerühmast äh, organisatsioonini, mis peab toimetama sõltumatut uurimust, uurimist mm, teatud juhtumitesse Olafil on kätte võidetud oma kohtupettustega võitlemise organisatsioonide reas. hoolimata oma edu, edusammudest viimastel aastatel ei ole Olafi kontaktid järelevalvekomisjoni ja parlamendiga olnud kõige parem ning Olaf ei ole paljude jaoks piisavalt läbipaistev. minu jaoks on üks olulisemaid järgmise peadirektori ülesandeid taastada hea dialoog kõigi sidusrühmadega Olav võib äh, olla väga tugev ja tõhus, aga samas ka läbipaistev organisatsioon, äh, lahutamatu osa pettustega võitlemise süsteemist ja rii- ja avaliku teenistuse aususe tagamise süsteemist ja teineteise mõistmine eelarve kontrolli komisjoniga Euroopa Parlamendis järelevalve komisjoniga on äärmiselt oluline. ning ähm, on ka on, seega on põhjust töötada samas suunas. ma loodan, et küsimuste ja vastuste voorus saame neid teemasid täpsustada. üks olulisi prioriteete Olavi uuele juhtkonnale on heade töö, tööalaste suhete loomine Euroopa prokuratuuriga, mis luuakse järgmisel aastal Need kaks organisatsiooni ei tohi omavahel konkureerida või sõdida. Euroopa prokuratuuri loomine on oluline samm edasi, mis võimaldab Euroopa Liidul paremini kaitsta Euroopa maksumaksjate finantshuve ning tagada, et pettustega võideldakse tõhusalt. Olafist peab saama äh, mehhanism, mis tagab äh, kõigi pettusejuhtumite kohtu ette toomise, selleks et äh, nende need ootused täita, peavad kõik pooled eh, täitma oma ülesanded. komisjon peab motiveerima liikmesriike osalema Euroopa prokuratuuri töös ning Olav peab tegelema te,, tege, tagama omalt poolt ülesannete kõrgusel olemisel. Euroopa prokuratuuri tugevdamiseks saab Olav palju ära teha. Olav on komisjoni organisatsioon, mis teeb koostööd liikmesriikidega ning millel on tõhus uuriv personal Olav mitte ainult ei uuri pettusi Euroopa Liidu eelarve vastu, vaid käsitleb ka distsiplinaarrikkumisi Euroopa Liidu institutsioonides ning töötab välja pettusevastased mehhanismid. Olav on osa organisatsioonide süsteemist pettusega võistlemiseks ning Olafil on ainulaadne pädevus Euroopa Liidu kodanike huvide tagamiseks. me peame väga selgelt määratlema eraldama Euroopa prokuratuuri ja Olafi ülesanded, et nad toimiksid tõhusalt, et ei oleks dubleerimist pettuste vastases võitluses. Olav peab toetama Euroopa prokuratuuri, me peame tagama, et äh, toimub kolm asja. et ei ole dubleerimist uurimistes Olafi ja Euroopa prokuratuuri vahel, et info liigub vabalt mõlemas suunas ning et ei jää mingit halli ala ega õiguslikke lünki, mis võimaldaks pettuste vastase võitluse kadalipust läbi murda kuna aeg on piiratud, siis olen valmis vastama teie küsimustele täiendavate üksikasjadega nendel teemadel. Euroopa Prokuratuuri ja Olafi ning Euroopa Parlamendi ja Järelevalvekomisjoni ning teiste sidusrühmade vaheliste sujuvate suhete tagamisele lisaks saaks minu huvideks ja, huvideks ja eesmärgiks olema tõhusamate uurimiste rakendamine ning tehnoloogia kasutuselevõtt, uue tehnoloogia kasutuselevõtt nendes uurimistes. kogu Euroopa Liidu pettuste vastase võitluse süsteem on äh, suurte muutuste lävel ning äh, uurimine ei ole praegu Olafiga seoses keskne probleem. meil on Olafis väga häid uurijaid. peamine probleem on Olafi asetamine tõhusa partnerina pettustevastase võitluse süsteemi ning Euroopa Liidu kodanikele suurema kindluse loomine, et nende huvide eest seistakse. pettustega võitlemine ei tähenda ainult tugeva organisatsiooni ülesehitamist, see tähendab, et ehitatakse üles vastupanuvõimeline ja tõhus organisatsioon, mis suudab oma ülesanded täita ning tõhusalt garanteerida kodanike huvid mina tunnen, et olen valmis niisuguseid ülesanded enda peale võtma ja tulemused tagama. oma karjääris olen töötanud eh, eh, lühikeste tähtaegadega, olen suutnud vastu seista poliitilisele survele ning rakendada keerulised poliitilised tegevuskavad, mille käigus on vaja olnud lepitada erinevaid huvisid ning olen kõige sellega hakkama saanud olen tuttav Euroopa Liidu eelarveprotsessiga erinevates äh, rollides, komisjoni poolt, parlamendi poolt, liikmesriigi poolt, olen rahade kaashaldusega tegelenud ka liikmesriigi poolt, olen eelarvemenetlusega kursis ning äh, saan aru, et tegemist on mitte ainult jaotusfunktsiooniga, vaid et tagada tuleb ka avaliku finantsi tõhusus ning äh, garanteerida maksumaksjate huvid. tean, kus on ohud ning kuidas nendega võidelda no leian, et kui mind valitakse, saab minust Olafi tõhus peadirektor ning äh, inimene, kes suudab tagada komisjoni eesmärkide saavutamise, arvestades äh, minu arvestab tulemusi ning tagab uue reaalsuse. mul ei ole huvide konflikte seoses selle ametiga oma varasematest ametitest. austatud juhataja, austatud liikmed, suur tänu teile võimaluse eest rääkida oma nägemusest Olavi tuleviku osas ning olen valmis vastama teie küsimustele. olen olnud kontkomisjoni liige ning tean, et, et et vaja on märkimisväärset pädevust, et teie komisjonis esineda veenvalt. aitäh! alustab kolleeg Sarmamaa. aitäh, aitäh, härra Kalvin, et siia tulite. Te võib-olla mind ei mäleta, mina mäletan teid kindlasti aastate tagusest ajast. esiteks, Euroopa Koht, Kontrollikoja roll on väga huvitav. kas on üldse niisugune roll olemas teie jaoks Olavi ja Olavi uurimistega seoses? kas Olav kasutab infot mis on olemas Euroopa Kontrollikojas ja kas te muudaksite siin midagi peadirektorina? teine küsimus puudutab läbipaistvust. kuidas te peadirektorina läbipaistvust käsitleksite ning kuidas te arvate, et praeguses läbipaistvuse tõlgenduses tagatakse uurimisaluste isikute huvid? aitäh. Uh, aitäh, härra Sarvamaa. Teie küsimustega seoses kõigepealt Euroopa Kontrollikoja roll. Need kaks organit peavad mõlemad võitlema pettustega avalike, avaliku raha vastu Euroopa Liidus Euroopa Kontrollikoda teeb otsuse, see otsus on, on teinud otsuse, see on vist eelmise aasta oktoobrist või novembrist, kus pannakse paika suhete mehhanism Euroopa Kontrollikoja ja Olafi vahel. ning see puudutab infovahetust, see puudutab kummagi poole osalemist ja, ja ülesandeid ja tegevusi info saamisel ning samuti ka äh, tundlikke küsimusi nagu info avaldamine, kellele ja kuidas informatsioon liigub, kellele avaldatakse, mis tingimustel. tegemist on asjaliku mehhanismiga, aga peaksime tõenäoliselt põhjalikumalt rääkima sellega seotud muresid, mis mõnedel teie kolleegidel on. kolleegid on öelnud, et see toimib praegu nii-öelda õiguslikkuse piirimail ning ning tuleks rohkem, rohkem peaks olema ennetavat seiret. ja, ja paremini peaks olema, paremad peaks olema menetluslikud tagatised. rääkides Euroopa Kontrollikoja ja Olavi suhetest on siin välja kujunenud praktika ning Euroopa Kontrollikoja otsus on selles plaanis asjalik. varasemalt on koostatud ka eriaruandeid Olafi tegevuse kohta, on selged seisukohad õiguslikes küsimustes, mis puudutavad Olafi tööd ning ka järelevalvekomisjoni puudutavas, järelevalvekomisjoni rolli puudutavas. aga, ja mida on väga vaja et tagataks, et oleks olemas menetluslikud tagatised. ja see suhe peab natuke muutuma. läbipaistvuse osas te ei vastagi. üks minut küsimus, üks minut vastus, vabandust, praegu rohkem ei saa. aga kaks küsimust oli. Te saite juba kaks minutit. kolleeg Ajala. aitäh, juhataja. kõigepealt tahaksin tervitada härra Kalvinit teie eluloo kirjeldus on väga muljetavaldav, te olete olnud minister, teil on märkimisväärne kogemus Euroopa Liidu struktuurides ning äh, tõenäoliselt polegi siin põhjust väga pikalt rääkida. omavahendite töörühmas, härra Monti töörühmas oleme pidevalt silmitsi ja proua Kressle on samuti silmitsi eelarveasutuste problemaatikaga. omavahendite kontroll aga on asi, kus on palju pettusi, näiteks Ühendkuningriigi käibemaksupettus. me peame analüüsima, kust need pettused tulevad, kuidas nendega võidelda selleks, et oleks võimalik säilitada vastav omavahend, eriti arvestades keerulisi küsimusi seoses eri piiriga. tahaksin küsida, kuidas teie Olavi peadirektorina võiksite aidata muuta selle läbipaistvamaks ja selgitada neid keerulisi momente, kus omavahendid kaotsi lähevad pettuste tõttu. Te ütlesite, et te soovite näha, et Olafil oleks tihedamad sidemed liikmesriikide parlamentidega. no meie kogemus on olnud, et kui Olafist saadetakse mingid asjad siseriiklikesse kohtutesse, siis kaovad nende jäljed. ja ma tahtsin küsida, kuidas teie näete võimalusi tagada tõhusam, tõhusamad jätkusammud nende uurimistega seoses, mis lähevad Olafist siseriiklikesse kohtutesse? aitäh! Äh, osa sellest, äh, osa sellele küsimusele vastusest vastab ka härra Sarvamaa küsimusele. läbipaistvus puudutab äh, suuresti uuritavate menetluste valimist, kuidas, samuti ka seda, kuidas uurimist toimetatakse ning ka seda, kuidas kogu menetlust Olafis korraldatakse. juhul, ja see on vajalik samuti ka menetluslike tagatiste parandamiseks, see tähendab siis uurimisaluste isikute õiguste tagamist ning samuti võimaluste tagamine eh, selge protsessi läbiviimiseks eh, nõuab Olafi ülesannete täpsustamist seoses asjadega, mis antakse üle siseriiklikele kohtutele ainult, ainult äh, kolmekümnel protsendil nendest saavutatakse positiivne tulemus. sellest ma rääkisingi, kui ma pida-, mainisin tõhususe suurendamist ning Euroopa prokuratuur saab siin olema väga oluline osa nendest asjadest, äh, lähevad otse kohtutesse. ja teiseks, seda on võimalik saavutada, kui Euroopa Komisjon töötab välja tegevuskava selleks, et äh, tagada parem sidustamine liikmesriikide kohtu ja õiguskaitseorganite vahel, et info paremini liiguks. aga taaskord Euroopa prokuratuur saab, saab siin olema suur samm edasi. kolleeg Blabajova, aitäh, proua juhataja ning tere tulemast! arvestades teie kogemust Euroopa Liidu rahadega nii liikmesriigi tasandil kui Euroopa Liidus, siis missugune peaks olema Olavi tugevdatud roll pettuste vastases võitluses avaliku rahanduse valdkonnas ning missugused teie hinnangul on Euroopa Liidu eelarves kõige äh, pettus, kõige, kõige suurema pettuste riskiga valdkonnad ning äh, missugustes Olavi tegevusvaldkonnas peaks läbipaistvus suurenema? siis veel üks küsimus, mis meie jaoks on väga oluline, kuidas äh, luua ja säilitada paremad suhted Olavi järelevalvekomisjoniga, kas teil on mingid selged mõtted ja eesmärgid sellel rindel? aitäh küsimuse eest, küsimuste eest, Labojõva. Olavi senisest äh, tugevam roll kogu pettuste vastase võitluse süsteemis äh, saab reaalsuseks siis, kui Olav hakkab koostööd tegema peatselt loodava Euroopa prokuratuuriga, sest siis tekib võimalus need asjad viia kohe kohtutesse. paraku kõik riik, liikmesriigid ei hakka Euroopa prokuratuuris olla, osalema ja seetõttu Olavi roll eh, peab säilima seni, kuni eh, Euroopa prokuratuuriga ühinevad kõik liikmesriigid. kõige suuremad riskid Euroopa avalikus rahanduses on käibemaksupettustega seotud piiriülene käibemaksupettuste maht on umbes sada viiskümmend miljardit komisjoni hinnangute põhjal. viiskümmend miljardit sellest on ainult nõndanimetatud need äh, karussellpettused, siis on meil tubakasalakaubavedu, taaskord Olafi prioriteet, umbes kümme miljardit on pettuste maht aastas, siis äh, riigihanked ja äh, on ka rahastamisvahenditega seotud probleeme. kõik need riskialtid valdkonnad, kõigi nendega seoses on Olafil oma kavad, aga neid saab tugevdada senisest enam, kui äh, mul oleks aega, saaksin ma rääkida üksikasjalikumalt oma kavadest sellega seoses. ja veel kümme sekundit järelevalvekomisjoniga seoses on väga oluline see kui otsustatakse ex-ante seire kohta ning see, need otsused tuleb teha koos järelevalvekomisjoniga selleks, et tagada Olafi sõltumatus ühelt poolt ja et samas äh, toimuks ka mingi kontroll Olafi tegevuse üle teiselt poolt. kolleeg Stas, palun. aitäh, esimees, tere tulemast, ekskolleeg. mul on teile küsimus et kui teist saab järgmine Olafi peadirektor ja te olete olukorras, kus teile esitatakse siis juhtumeid, mis puudutavad teie koduriiki. Teil on suured poliitilised kogemused, te olete mänginud suurt rolli poliitilisel maastikul ja kuidas te soovite siis äh, säilitada vajalikku distantsi, kui on tegemist võimalike korruptsiooni või pettusejuhtumistega, et kuidas te siis kavatsete seda kõike uurida? teiseks järelevalvekomi-, komitee, ma jätkan sealt, kus Martina lõpetas. eelmise peadirektori ja järelevalvekomitee vahel oli väga suur jõukatsumine, koostööd ei tehtud ja toonane peadirektor ei olnud valmis järelevalvekomiteega avatult äh, ja konstruktiivselt koostööd tegema, nii et tahaksin teada, kuidas teie seda koostööd ette kujutate If there are cases against uh, uh, um, kui minu riigi suhtes on algatatud mingi menetlus, siis loomulikult mina ei saa osaleda nendes menetlustes otsustuste tegemisel. et äh, Olavi peadirektor loomulikult ei saa tegeleda konkreetsete juhtumitega, kui ta peab, kui, kui ta soovib täita oma rolli, sellepärast et vastasel juhul hakkab ta ju toetama ühte või teist poolt ja ei saa oma ülesandeid täita. ja kui on mingi juhtum, mis on seotud äh, peadirektori varasema ametiga või peadirektori riigiga, siis peadirektor loomulikult oma seisukoha peab endale hoidma, see tuleb algusest peale selgeks rääkida. ma olen kursis varasemate peadirektorite probleemidega järelevalvekomisjonis, ma olen ise komisjonis olnud, kui meil pikad arutelud olid sellel teemal, ma usun, et praegu no tegelikult on olukord päris hea, eh, sest eh, regulatiivküsimused, isiklikud, eh, isikliku plaani küsimused, need on saanud lahenduse. Neid probleeme enam üleval ei ole, meil on uus järelevalvekomisjon, seda juhib härra Mulder, keda me kõik väga hästi teame, ning järelevalvekomisjoni roll Olavi sõltumatuse tagamisel on väga oluline. Olav peab olema sõltumatu ja kui varad oli see suur küsimus, kas komisjonil, järelevalvekomisjonil peab olema juurdepääs Olavi andmetele, siis eh, jah, see, see juurdepääs peaks olema, et komisjon peaks olema informeeritud, aga ei tohiks sekkuda. kolleeg De Jong. aitäh, esimees! ka mina jätkaksin siitsamast, sest me räägime juurdepääsust informatsioonile ja see puudutab just seda küsimust, et kus on juurdepääsu piirid ja minu arvates äh, tõesti meil oli varem sellega probleeme, nii et see ei puuduta mitte ainult seda piiri, vaid üleüldiselt koostööd. ja teine küsimus, väga paljud liikmesriigid äh, ütlevad, et äh, Olav peaks saama informatsiooni prokuratuurilt, aga Olav ise ei ole sellega tihti nõus, nii et küsimus on nüüd selles, et millise struktuuri teie kavatsete üles, e-, üles ehitada selleks, et te saaksite vajalikku informatsiooni uh,? The... aitäh, härra De Jong! üks äh, olulistest küsimustest, mis vajab lahendust, on menetluslikud tagatised ja ex-ante seire. et kui me kui me soovime, et siis eks post seire jääks kontrollikojale Olafi tegemistes. menetluslikud tagatised puudutavad uurimisaluste isikute õigusi juurdepääsu dokumentidele, toimikule, mõistlikule, mõistliku aja jooksul menetluslike otsuste tegemisele, eraelu kaitsele, et näiteks Olav kindlasti ei peaks öösel tungima mingitesse büroodesse ja era, eraelulist informatsiooni koguma, et see tuleks selgelt välja öelda et see on osa sellest läbipaistvusest, mis meil peaks olema, et me ei soovi, et meil oleks mingid kahtlused sellega seoses Olavi suhtes. Euroopa prokuratuuri toimimisega seoses võiks olla meil ex-ante seire Olavi üle prokuratuuri poolt. ja loomulikult peaks siin, siin olema menetluslikud tagatised, järelevalvekomisjoni roll nende riikide puhul, mis Euroopa prokuratuuris ei osale aitäh. kolleeg Saar, pidi. kolleeg Saar. Bonjour, monsieur Kalfi. tere õhtust, härra Kalfin. tahtsin küsida seoses kaitseõigusega. seoses küsimusega, mis teile juba esitati, sest kuulamiseks ette valmistudes lugesin ma Prantsuse Rahvusassamblee aruannet, mis võeti vastu tagasi mõned aastad tagasi Olafi kohta ning äh, Olavi menetluste ja töömetoodika kohta ning siin leheküljel kakskümmend kaks on äh, juttu äh, korduvast põhiõiguste riivest. ning siin räägitakse mitmetest isikute õiguste rikkumistest, süütuse presumptsiooni rikkumine, eraelu printsiip, kaitseprintsiibi rikkumine ning seda on käsitlenud ka ombudsman, Euroopa ombudsman artikli kuus Euroopa Liidu lepingu kontekstis. ombudsman rõhutab, et Olav ei ole täitnud kõigi menetluste aluspõhimõtet tõhusa uurimise tagamiseks ja õiglase uurimise tagamiseks. nii et siin on ühelt poolt põhiõiguste probleemid, teiselt poolt Olavi uurimiste läbipaistmatus, millest te juba ise ka rääkisite. kas te saaksite meil, kas te saate meile kinnitada, et kui teid nimetatakse peadirektoriks siis ei toimu enam niisuguseid ähm, äh, sanktsioneerimata pealtkuulamisi ega läbiotsimisi, e, eriti äh, IT valdkonnas ja muide, kui äh, Prantsusmaal midagi niisugust peaks tehtama, siis oleks tegemist e, teise astme kuriteoga. nii et niisugused küsimused, e, milles ma ootaks selgeid seisukohti, selgeid kohustuse võtmisi ja kui, äh, kui te midagi selgelt ütlete, siis kindlasti ma selle selge seisukoha viin ka oma kolleegideni meie jutustes. saan teile tagada, et üks meie suurtest äh, prioriteetidest saab olema menetluslike tagatiste kirjapanemine selgelt. see, millest teie räägite, ei ole mitte ainult Prantsuse kohtute seisukoht, vaid tegelikult on Euroopa Kohtus ka mitu, mitmed menetlused, mis näitavad äh, menetluslike tagatiste puudulikkust äh, menetlusaluste isikute suhtes ja sellega seotud probleeme. võrreldes teiste äh, näiteks liikmesriikide vastavate institutsioonidega on Olav kasutanud märksa laiemalt võimalusi, mis tema käsutuses on ja rikkunud seega teinekord põhiõigusi, nii et minu jaoks oleks siin tegemist selge prioriteediga tagada äh, ja panna kirja selgelt menetluslikud tagatised. kolleeg Novakov. aitäh. härra Kalvin, ma mäletan kaks tuhat viisteist suve, kus siin kontkomisjonis äh, tegelesime nende küsimustega. tegemist oli päris keerulise temaatikaga. üks nendest juhtumitest, millest me siis rääkisime, puudutas seda et, et üle seitsmekümne protsendi järelevalvekomisjoni soovitustest jäi Olafi juhatuses rakendamata ning üle neljasaja uurimise alustati vist ühel hommikul, see oli vist veebruar kaks tuhat kaksteist, veebruari alguses, nii et siis valmistas see olukord meile suurt muret. kuidas meil võiks olla võimalik vältida taolisi arenguid tulevikus? Uh, aitäh küsimuse eest, härra Novakov. taaskord oleme tagasi suhete juures ühelt poolt järelevalvekomisjoni, teiselt poolt Olavi vahel. ning eh, saan veel kord teile öelda, et eh, need peavad olema koostööle tuginevad suhted. järelevalvekomisjon on organ, mis tagab Olavi sõltumatuse ning eh, ei ole mingit põhjust nendevahelisteks vastuoludeks ma tean, äh, millest need varasemad probleemid tulenevad, et seal oli niisugune isikliku plaani arvamuste erinevus seoses sellega, kes peaks mida tegema, kellel peaks mis info olema, järelevalvekomis- ja millele järelevalvekomisjonil peaks olema juurdepääs. ma arvan, et need raskused on nüüd ületatud, järelevalvekomisjon on oluline organ, tal peab olema juurdepääs infole, äh, see ei ole lihtsalt organ, millel on omaette sekretäriaat ja kõik, vaid see on organ, mis äh, saab meid oluliselt aidata muuhulgas ka eksante seirega Olavi tegevuse üle. nii et äh, see peaks olema äh, mitte ainult praktika, vaid see tuleks kirjutada ka õigusaktidesse. aitäh uh,. uh kuule, Kool, aitäh! kõigepealt vabandust, et ma hilinesin, minu lend Cardiffist tühistati täna hommikul. ja jäin kahjuks äh, kolleeg Ivailo sissejuhatavast ettekandest ilma siin on juba räägitud järelevalvekomisjonist ja järe, uuel järelevalvekomisjonil ja uuel peadirektoril on võimalus paika panna oma suhted ja paremad suhted. minu küsimus on eh, Euroopa prokuratuuri loomisega seotud. ma usun, et me kõik tahame tagada, et ei oleks dubleerimist tegevuses Euroopa prokuratuuri ja Olavi vahel, aga äkki te räägiksite meile, mis oleks Olavi roll uurimistes ja süüdistuse esistamises äh, ning raha tagasivõitmises Euroopa Liidu eelarvesse pettuste korral Euroopa Liidu eelarve vastu. aitäh, Ravo! rääkides suhetest äh, tulemas Euroopa prokuratuuri ja Olavi vahel, siis äh, tegemist on praegu veel mitte päris paika loksunud õigusaktidega. Olav peaks aktiivselt osalema nende lõplikuks kirjutamises see, mida me näeme siseriiklikult, on, analoogiks võiks olla siseriiklik suhe rahandusküsim-, rahanduskuritegudega tegeleva politsei ja prokuratuuri vahel, et Olafil on olemas pädevad uurijad, pädev personal ning, ning er-, Euroopa prokuratuur võiks selle üle järelevalvet teostada ja need juhtumid viia vahetult eh, kohtuorganite ette, see oleks ideaalne lahendus aga arvestades neid puudusi, mis meil sellega on, et kõik ei osale Euroopa prokuratuuris, siis eh, tuleb eh, ilmselt ka muid lahendusi kasutada, aga igal juhul ma loodan, et sellele analoogia, selle analoogia poole me püüdleme. Eh, dubleerimist loomulikult ei tohi olla, uurimiste dubleerimist, ja ei tohi, aga samas ei tohi lubada ka lünkade tekkimist, kus keegi ei, kus ei vastuta ei üks ega teine organ infovahetus peaks toimuma mõlemas suunas ning Olav peaks saama kasutada Euroopa prokuratuuri märksa ulatuslikumat pädevust selleks, et kohtutesse oma uurimiste tulemused viia. aitäh, võtan järgmise küsimuse esitamise koha e, ning eh, tahtsin küsida, missugused on teie kogemused politsei uurimistega seoses? et et eh, ühelt poolt võiks ju loota, et eh, heast tahtest jätkub, aga sellest ei pruugi jätkuda, meil oleks väga hea, kui, kui meie peadirektor saaks aru, kuidas need asjad toimuvad, kuidas uurimist läbi viiakse. ja teine küsimus, missugust tulevikku te näete nende clearing house kohtumiste jaoks, seal eelinformeerimiskohtumiste jaoks, kus, sest eh, siis siin tekib alati meie jaoks küsimus Olavi peadirektori sõltumatusest. aitäh! the, the clearinghouse, the clearing, clearinghouse procedures, which means kõigepealt clearinghouse menetlused, need äh, kujutavad endast kohtumist, äh, kus osaleb siis äh, komisjoni poolt peasekretär ja kus arutatakse Olafi juhtumeid, mis puudutavad komisjoni ametnikke. ja sellega seoses tekib küsimus komisjoni peadirek- eh,, Olafi peadirektori sõltumatusest. aitäh, proua juhataja Eh, seoses politseikogemusega mul uurija kogemust ei ole. aga mul on kogemused eh, seoses pettuste vastaste süsteemide loomisega suurtes organisatsioonides oma riigis ning mul on kogemusi seoses avaliku rahanduse ja Euroopa eelarvega, nendega ma olen väga hästi kursis ning pettused avalikus rahanduses ja eh, ja ausus ja avalikus rahanduses on, on tihedalt seotud omavahel. Olafis on märkimisväärne kogemus, Olafi personalis uurimistega, seal on kogenud uurijad ning suur väljakutse meie ees ei ole mitte laiendada uurimisi, vaid pigem positsioneerida Olav paremini teiste pettustega võitlevate organisatsioonide seas. ja mina üritaksin tegeleda just sellega ja ja usaldaksin ja kasutaksin olemasolevat pädevust Olefis. seoses alati sõltumatusega, kui arutatakse mingi komisjoni ametniku võimalikku te-, rikkumist, siis eh, siin on roll järelevalvekomisjonil, Olav ei saa üksinda siin midagi teha, seetõttu ongi meil järelevalvekomisjon. järelevalvekomisjon peab tagama Olavile võimaluse täita oma ülesandeid sõltumatult, kui ta otsustab, et tegemist on Äh, asjaga, mis on Olafi pädevuses, siis Olaf uurib ja kui me uurime komisjonist ükskõik kelle tegevust, siis peavad olema loomulikult menetluslikud tagatised paigas uurimisaluse isiku suhtes. aitäh. kolleeg Batšitis. kolleeg Batšit. E, aitäh. mul on väga hea meel näha meie kandidaati väga olulisele ametikohale. tegemist on teise kandidaadiga. ja nagu ma näen, kas ei ole tõlget? kas nüüd toimib? Äh, saksa keelde ei olnud tõlget. kas tõlge toimib? toimib, jah? hüva, minu küsimus. Ähm, siis kõigepealt ma, mul on väga hea meel näha, et te olete hästi kursis Olafiga ning kandideerite vastutustundlikult Teile on esitatud juba päris palju küsimusi, aga üks küsimustest, mis veel ei ole kõlanud, aga mis on oluline, on missugused teie hinnangul on kolm põhilist ülesannet selleks, et muuta põhimõtteid, millest Olav oma tegevuses lähtub? ning mis oleks oluline selleks, et muuta Olavi suhteid Euroopa Komisjoni ja liikmesriikidega, sest paljugi Olafis sõltub äh, Euroopa Komisjonist, mis õiguslikult Olafi eest vastutab. aitäh! härra Valfrid. Euroopa Komisjonil on päris palju äh, ülesandeid ja komisjon peab tegema, tagama päris suures osas Olavi tegevuse ning muuhulgas ka tagama võimalused äh, anda aru pettustega seoses meil on märkimisväärsed eri, erinevused liikmesriikide süsteemide vahel ja komisjon võiks paika panna standardid e, eelarvega seotud kontrolli läbiviimiseks ja komisjon no Olav on tegelikult ju osa komisjonist, nii et komisjon on see organ, mis annab Olavile oma siseosakonnana võimaluse kontrollida ja, ja tagada meile, et pettusi ei ole, nii et suhted komisjoniga on väga olulised aga et CCT on administ-, on halduslikult osa komisjonist. Teie küsimus on väga oluline koos proua Kreste küsimusega. et kui asi puudutab uurimist komisjoni sisese tegevusega seoses, siis peaks järelevalvekomisjoniga koos Olav seda küsimust lahendama. ning järelevalvekomisjon peaks läbi viima ka eksante seire selles küsimuses kolleeg Pirinski, kolleeg Pirinski. aitäh. ning tervitan omalt poolt äh, härra Kalvinit. mul on järgmine küsimus, te mainisite, kui oluline on huvitavate juhtumite valimine ja mainisite ka, et on märkimisväärne pettuste maht käibemaksu valdkonnas ja ning eh, te teate, et eh, suur on mure seoses rahapesu ja maksudest kõrvalehoidmisega, et siin on tekkinud terve, terve ettevõtluse valdkond, mis sellega tegeleb. kas te usute, et Olavi peadirektorina eh, peaksite te ka kuidagi muutma seda uuritavate juhtumite varimise, valimise praktikat, et et Olav saaks kaasas käia ja paremini vastata ootustele äh, inimeste muredega seoses. just, äh, et see suunitlus muutuks. ma ei taotle, et te minuga nõustuksite, aga igal juhul tundub, et osasid riike peetakse korrumpeerunumaks kui teisi. aitäh, härra Prinski! Äh, loomulikult juhtumite valik, et Olafist kindlasti olete kuulnud, et, et juhtumid on valitud väga hästi, et väga, tulemused on väga head. aga paraku praegu on avalikkuse seas eh, ebakindlus selle menetlusega seotud, seoses. et eh, miks siis teatud juhtumid valitakse ja teisi ei valita uurimiseks. ning eh, see on asi, mida no millega seoses taaskord läbipaistvus on oluline. siin oleks vaja selgemaid reegleid. ja oleks vaja, nagu ma rääkisin, uut regulatsiooni ex-ante kontrolli osas. Olav peab kellegiga koostööd tegema, kas Euroopa prokuratuuriga ideaalis või järelevalvekomisjoniga eh, selles juhtumite valimise menetluses et eh, see ei peaks piirduma lihtsalt sellega, et meil Olafist tuleb mingi eraldi osakond, juhtumite valimise osakond. et meil peab, peab olema avalikkusele tagatud, et protsess on objektiivne. ja ma ei alahindaks loomulikult selle küsimusega tegelevate inimeste jõupingutust, aga midagi tuleb kindlasti ära teha selleks, et et see protsess oleks läbipaist-, rohkem läbipaistev ning veel üks asi, millest te rääkisite, käibemaksupettused ning, ning seotud pettused on just valdkond, kus komisjon peaks sekkuma ning volinik Moskovitši, nii palju kui mina praegu tean, on välja töötamas ettepanekuid selleks, et paremini võidelda nende pettustega. aitäh! kolleeg Salafranca viimasena. Eh, aitäh! austatud juhataja nagu eelnevagi kandidaadiga on mul hea meel näha kunagi Euroopa Parlamendis olnud inimest siin, tahaksin küsida kaks küsimust. seoses pettustega võitlemise ressurssidega Euroopa Liidus, kas te arvate, et need on piisavad ähm,? mõnedel juhtudel te olete rääkinud kriteeriumitest prioriteetide seadmisel ja kui te saaksite nüüd nendest kriteeriumitest rääkida, et eh, mis kriteeriumitest teie ametkond või ametkond teie juhtimise all siis lähtuks? ja missugused on teie priori-, oleksid teie prioriteedid suhete kujundamisel meie komisjoniga? konkreetsemalt huvitaks mind kuulda selle koostöö kohta ja endise Euroopa Parlamendi liikmena ma olen kindel loomulikult, et te olete valmis tegema koostööd, aga mis kriteeriumitest lähtuvalt või mis kriteeriumid teie jaoks oleksid prioriteetsed selle ko koostööga seoses? aitäh, härra Salafranca, nende küsimuste eest. kas ressursid on piisavad? no ükskõik, mis äh, haldusorganid äh, küsida, siis loomulikult haldusorgan ütleb teile, et kui ressursid oleksid suuremad, siis oleksid tulemused paremad, aga Olafiga seoses äh, Olav saab umbes kuuskümmend miljonit või natuke vähem eurot aastas ning äh, programmidest veel umbes kakskümmend miljonit juurde äh, suheteks erinevate sidusrühmade ja maksuhalduritega. ma arvan, et tulevast eelarve arutelude äh, plaanis ei ole meil põhjust loota suuremaid eraldisi. Äh, soovitused äh, loomulikult on märksa suuremad, aga siin on taaskord küsimus siis soovituste paikapidavusest tulevase reaalsuse valguses. Olav ja no ma loodan, et Euroopa prokuratuuriga seoses tegelikult olukord paraneb ja ülesannete jaotus tagab nende ülesannete tõhusama täitmise. kriteeriumitega seoses, no minu kogemus viis aastat eh, teie komisjonis näitab mulle, et on väga oluline seos Euroopa Parlamendi vahel ühelt poolt, kes esindab Euroopa kodanikke, ja teiselt poolt Olafi vahel. sest Olafi mõte on anda kodanikele kindlus. nii et me peame sisuliselt tegema sama tööd peame tegema koostööd Euroopa Parlamendiga, Euroopa Parlamendi eelarve kontrolli komisjoniga, mis tähendab, et me peame olema täiesti avatud teie poole, kui ma räägin avatusest, siis loomulikult läbipaistvusega seotud reeglid, nii et me ei pruugi alati saada rääkida konkreetsetest juhtumitest, sest me oleme ikkagi uurimisorgan, aga kõik muu, mis puudutab kriteeriume, näiteks juhtumite valimist, valimiseks kriteeriumid, soovituste äh, koostamiseks, suhted teiste institutsioonidega, muuhulgas Euroopa Prokuratuur, need on asjad, millest tuleb rääkida, millest tuleb kokku leppida, millest tuleb leida konsensus Euroopa Parlamendi eelarve kontrolli komisjoniga. vastasel juhul, eh, kui seda ei tehtaks, siis Olav ei täidaks talle pandud ülesandeid. aitäh, suur tänu, seega oleme jõudnud meie teise kandidaadi kuulamise lõppu, suur tänu teile, et eh, tulite, aega leidsite ja nüüd peame mõtlema teie vastustele, aitäh! ja palume nüüd siia härra Kruugeri Welcome, bienvenue et tere tulemast! kui te olete valmis, siis saate kohe sõna. lugupeetud proua esimees, lugupeetud rahvasaadikud, aitäh et te olete andnud mulle võimaluse tutvustada oma visiooni Euroopa pettuvasta, pettuste vastaste ameti tulevikust. tahaksin teile lühidalt rääkida ka oma kogemustest. alustaksin kahe teemavaldkonnaga. proua esimees, daamid ja härrad, komplekssed tundlikud infot äh, tööt-, taotleva organisatsiooni juhtimine nõuab tehnilist ja juhtimisoskusi. seal ei ole võimalik improviseerida. olen teie ees kandidaadina, kes teab selle töö kõiki külgi. Prantsuse äh, kõrgemates ametkondades töötades alustasin oma tööd just avaliku äh, Äh, avalike sektori kulutuste kontrollimisega, kaasa arvatud Euroopa fondide vahendite kontrollimisega. olen tegelenud ka pangandusvaldkonnaga, olen välja töötanud pettusevastaseid poliitikaid ja riskistrateegiaid ja seda rahvusvahelises keskkonnas. ja nüüd äh, kontrollikoja Äh, prokurörina olen tegelenud just äh, pettustega, mis puudutavad avalikku sektorit. ja kui ma vastavale Prantsuse organile ei anna üle uurimiste äh, tulemusi, siis on mul probleeme. ja minu kogemustele lisandub tõeline kirg Euroopa vastu. ma olen Ehm, Brüsselis olnud äh, äh, Prantsusmaa alalise esinduse nõunik, ma olen äh, kogu energiat kasutanud selleks, et et eesistumine oleks olnud edukas omal ajal ja ma olen tegelenud ka väga erinevatel ametikohtadel Indias ja Tuneesias ja te küsite, et kas minu Äh, minevikus võib olla ainest tulevasteks ähm, äh, huvide konfliktideks, see on täiesti vastupidi, minu äh, eelnev karjäär tegelikult toetab seda ametikohta, et ja ähm, see oleks ohus, kui jääks mulje, et minu eelnevas elukäigus oleks midagi olnud, mis võiks äh, tekitada probleeme e, e, e, tulevikus. ma kindlasti ei jääks elevandiluusturni ja oleksin väga avatud kõigile igasugusele koostööle. nüüd küsimus Olavi tuleviku kohta. ma tooksin välja kolm sõna, kolm võtmetähtsusega prioriteeti minu mandaadi jaoks. kõigepealt aruandluskohustus, teiseks julgus ja kolmandaks usaldusväärsus aruandluskohustus äh,. aruandlus ja sõltumatus on ühe mündi kaks erinevat külge. kavatsen teha koostööd kõikide osapooltega, et seda läbipaistvalt mitte ainult järelevalvekomiteega, vaid ka liikmesriikidega, Euroopa Parlamendiga ja ka Euroopa prokuratuuriga. Euroopa prokuratuur on meie jaoks suureks väljakutseks, aga samal ajal ka suureks võimaluseks selleks, et äh, Olavi mõju suurendada, aga samal ajal ka paremini võidelda pettuste vastu ja kohaldada sanktsioone siis, kui võim-, vajalik. teiseks julgus me peame olema julged ja näitama üles oma võimukat, me peame näitama, et reeglitest tuleb kinni pidada. peame välja valima juhtumeid, kus meil on kõige paremini võimalik näidata lisandväärtust, jääma samal ajal realistlikuks oma soovitustes, peame läbi viima ka korralikud mõjuhinnangud. ja lõpetuseks usaldusväärsus. tahan tagada ja taastada usaldusväärsuse selleks, et leida talente, ehitada sildu, olla digitaalse revolutsiooni esirinnas, kaasata, kasutades andmekaevet ja kunstlik äh,, kunstlikku intelligentsi selleks, et olla pettusevastases võitluses äh, esirinnas selleks, et äh, kodanikud võiksid täielikult äh, usaldada Euroopa Liidu institutsioone ja selleks, et äh, nendel rasketel aegadel edukal, edukas olla, on mul vaja teie usaldust ja vastutasuks võite arvestada minu omaga, aitäh! aitäh ja kõigepealt kolleeg Sarvenmaa, palun! aitäh! Äh, aitäh, härra Kruger, äh, teie sissejuhatuse eest! küsin siiski inglise keeles Do you see a role for the European kas te arvate, et Euroopa Kontrollikojal peaks olema toetav roll Olafi äh, juurdlustes, mis te arvate, kas see on praegu juba olemas ja mida oleks meil võimalik ära teha? Euroopa Kontrollikojal on väga palju potentsiaalset infot äh, teatud juhtumite kohta. teiseks läbipaistvus, kuidas teie Olavi peadirektorina kavatsete tagada läbipaistvuse ja kuidas hoolitsete selle eest, et juurdluse all olevate isikute õigustest peetakse kinni, arvestades, et praegusel hetkel sealne õhkkond ei ole väga läbipaistev? Yes, sorry. I begin with your second Teie teine küsimus kõigepealt. ma arvan, et väga raske on saavutada tasakaalu uurimiseks äh, vajaliku salastatuse, informaatorite kaitse ja äh, isikuandmete kasutamise läbipaistvuse vahel. aga seda kahte eesmärki tuleb samal ajal teenida, ei saa ühte teisest eraldada või unustada, sest muidu ei ole võimalik tagada korralikku juurdlust ja selle juurdluse tulemust ei ole võimalik hiljem kasutada. mis puudutab läbipaistvust äh, ja aruandluskohustust, sellest ma juba rääkisin ja see on midagi, mille tähtsust tuleb suurendada. teiseks, äh, kaastöötajad. ma arvan, et tuleb rohkem jagada seda, mida me teeme teadmised ei ole ei Kontrollikoja, Europoli, Eurojusti ega ka Olafi omand ja kui me äh, teadmisi ei jaga, siis me kaotame selle võidujooksu. kolleeg Ayala Sender, palun. Ähm, jah, aitäh, tere tulemast, härra Krüger. kõigepealt äh, paar küsimust teile. Te olite tahan teada, millised kogemused on teil Euroopa Parlamendiga ja millised Olafiga? Olafi puhul räägime me pettusevastasest võitlusest, on siin politseinikke, kes lähevad parlamenti, otsivad läbi parlamendisaadikute kontoreid siis oleme kuulnud, et siin on volinikke, kes on saanud tubakatöösturitelt äh, raha. Olev on meet-, on meede, mis on saanud Euroopa kohtult pahandada sellepärast, et ei ole alati õigustest kinni peetud juurdlusalal olevate isikute õigustest ja sellepärast töötasime ka välja käitumisjuhise Olavi tööks. mis teie sellest arvate? kohe pärast revolutsiooni olite te Tuneesias, seal oli probleeme Benali perega, korruptsiooniga, meeleheitel inimestega tänavatel, mis palusid, et tuleb võidelda korruptsiooniga kõige kõrgemal tasemel. mida te tegite seal, seal, kui vastutasite pettusevastase võitluse eest Aafrika pangas tööl olles? aitäh oma karjääris olen mitmeid kordi kokku puutunud Olafiga. aasta tagasi vastasin just Olafi küsimustele, mis puudutasid Korsikat. sellest ei saa ma küll täna rääkida, aga see on väga huvitav juhus, et sa oled Olafiga ko kokku puutunud juba enne, kui sa tuled siia saali tegelesin varem ka kaubandusküsimustega nii et ma pettusevastases võitluses tegev ei olnud, isegi kui ma nõudsin ja olen alati nõudnud, et kaubanduslepingutes peab olema klausel, mis puudutab korruptsiooni ja pettusevastast võitlust. nüüd see juhtum, mida te mainisite nüüd, kui tava inimeselt, kes seda juhtumit tunneb, küsida, mis ta sellest arvab, siis on väga raske öelda, kes on süüdi, kes oli pettur. pilt on väga ähmane. sellepärast ma nõudsin, et kunagi ei unustataks ära menetluslikku poolt. kui sa hakkad hakkad koguma tõendeid valede meetmetega, siis sa kaotad oma usaldusväärsuse, juurdluse usaldusväärsuse, Euroopa institutsioonide usaldusväärsuse ja midagi sellist ei tohi kunagi juhtuda. tegemist on administratiivse institutsiooniga, sul on paika pandud teatud piirid ja teatud hetkel tuleb siis uuringud üle anda juurdlusorganitele sellepärast et äh, sinu organisatsioonil on piirid ja sa pead andma siis juhtumi üle. Benali juhtum, sealt tuleb korruptsiooni ja pettuse mõju riigile väga hästi välja. mõjuks ei ole mitte revolutsioon, vaid see, et inimesed ei käinud enam koolis, kakskümmend, kolmkümmend aastat tagasi Tuneesias oli väga kõrge hariduse ja arengumäär tööpuudus oli madal, riis, äh, vabandust, äh, korruptsioonitase samuti, kui aga avaliku sektori raha hakkab voolama valedesse taskutesse, siis äh, tekib väga suur segadus. aitäh ja järgmisena kolleeg Labajova, palun. aitäh, proua esimees Krüüger, see komisjon siin on Olafi üks kõige tähtsamaid partnereid, nii et kuidas te kavatsete hoolitseda selle eest, et selle komisjoni liikmed on Olafi uuringute tulemustega alati täielikult äh, äh, äh kursis, kuidas te jagate siis informatsiooni meiega, teiseks teie juhtimiskogemused äh,, Olafi peadirektorina peaksite te olema tõeline juht, nii et äh, Äh, kuidas te kavatsete oma kolleege motiveerida selleks, et saavutada eesmärke, kuidas te ennast kui juhti iseloomustate? aitäh! ma tavaliselt ei kritiseeri, aga ma arvan, et Olafi ja eelarve kontrolli komisjoni tööd on võimalik väga palju parandada, eriti just juurdluste äh, küsimuses, see ei puuduta mitte ainult info läbipaistvust ja seda infokogust, mida jagatakse, vaid hoopis kvaliteeti. väga täpselt olen vaadanud, mida teie olete kirjutanud PEFi raporti kohta. ma tõesti leian, et me saame väga palju ära teha kuidas tõesti teha järeldusi kõigest kolme statistika aruande põhjal, mis on edastatud. sul on vaja palju rohkem, kui sa tahad korralikku poliitikat, korralikku analüüsi ja see on tõesti midagi, mida on võimalik parandada ja mul on väga hea meel, et Euroopa Parlamendis on olemas komisjon, mis tegeleb sellega, mis tõesti paneb ka administratsiooni lõa otsa selleks, et hoolitseda selle eest, et meie tulemused on parimad. mina kui juht mulle meeldib teha koostööd, kuulan väga palju ära, motiveerin inimesi, saates välja selgeid sõnumeid, selge suunaga sõnumeid ja ma tõesti leian, et personali eest tuleb hoolitseda. ma tahan, et inimesed tuleksid tööle ja naerataksid, oleksid uhked selle üle, mis nad teevad ja just sellepärast äh, on väga tähtis, et meil oleks selgesuunaline juhtimine ja me kõik liiguksime ühes suunas, aga selleks mul on vaja teie toetust, nagu ma juba sissejuhatuses ütlesin, ajad on rasked, kõik need probleemid prokuratuuriga, nii et kui me tahame tugevat Olafit, siis on meil vaja öö, äh, neid ühiseid samme edu suunas teha üheskoos. härra Staes, aitäh, tere tulemast ja tere õhtust, härra Kruuger Te olete prantslane, kui teist saab Olafi peadirektor, saate oma kontori ja siis teie lauale tulevad juhtumid, mis puudutavad Prantsusmaad, Prantsuse kodanikke. kuidas te siis käitute? kas suudate jääda neutraalseks teiseks andmekaeve ja tehisintellekt. kas te võiksite natukene rohkem seda küsimust kommenteerida, mida te sellega täpselt mõtlesite ja kolmandaks siin mainiti ka Tali juhtumit, teie võimalik eelkäija nii-öelda. mul on jäänud vahel mulje, et et siin üritatakse pigem pead äh, liiva alla pesta, kas te tõesti üritate äh, pigem minna edasi või maha vaikida selle juhtumi? So... aitäh. kolm küsimust, mis puudutab äh, Prantsusmaad, jään erapooletus erapooletuks vägagi, kinnitan teile, et oma ametipostil, praegusel ametipostil mul ei ole väga palju sõpru Prantsusmaal ja olin võimeline seda tegema ainult sellepärast, et enne seda olin kümme aastat välismaal, ma tean, mida tähendab äh, erapooletus, mida tähendab äh, usaldusväärsus, ma ei kavatse olla mingi üksildane kauboi, ma ei kavatse üksi kuskil nurgas tegutseda, kavatsen tulla nii teie kui kodanike ette, olla vägagi läbipaistev ja vägagi erapooletu. ma ei kahtlegi, et jätkan oma tööd sama erapooletult, nagu olen seda teinud siiamaani, uurides siis Prantsusmaa ettevõtete ja ametivõimude tööd. tehisintellekt äh, see on tõesti väga tähtis, kui mul oleks olnud rohkem aega, siis ma oleksin rääkinud ka andmetest. olen väga palju selle küsimusega tegelenud äh, Prantsuse Kontrollikojas, tegemist on suure võidujooksuga. paari minutiga on võimalik äh, sadade sadade miljonite ulatuses teha käibemaksupettusi ja sellepärast ongi väga tähtis andmeid tagada selleks, et võidelda just maksupettuste vastu. kui sa ei ole võimeline neid andmeid kasutama, neid koguma kõrge kvaliteediga ja kasutada paremaid, parimaid tehisintellektuaalseid võimalusi, siis sa oled kohe algusest peale kaotanud me teame, et äh, on äh, uue põlvkonna arvutid, äh, mis Kasparovit võitsid malemängus ja samal ajal pool tundi enne matši algust see arvuti veel malereegleid isegi mitte ei teadnud, nii et tõesti, me peame leidma parima võimaluse olukorra analüüsimiseks, ei ole võimalik uurida kõike, juurdluses tuleb paika panna prioriteedid vastavalt riskianalüüsile siis. ja selleks on vaja tehisintelligentsi meil on vaja tasakaalus juurdlusi. ei ole võimalik ainult süüdistada, see ei ole võimalik, sest siis sa oled erapoolik. tuleb arvestada kõigega, tervikpildiga ja hoolitseda selle eest, et see tulemus, eriti just äh, juriidilised soovitused on vettpidavad ja et kohtuvõim ei peaks seda juurdlust uuesti läbi viima. aitäh, kolleeg Teiong, palun. aitäh esimees. ma jätkaksin ka huvide konfliktiga ja nende ennetamisega, jah, Olafil on tõesti kohustus liikmesriikide ja komisjoni eksimusi uurida, eriti kui see puudutab administratiivset tööd. kuidas te kavatsete komisjoniga koostööd teha, eriti mõeldes selle peale, et pettuse juhtumeid võib olla ka komisjonis? teiseks tõendite kogumine ja see, kuidas on seda viimastel aastatel tehtud. liikmesriikide prokuratuuride jaoks on see olnud probleem, see juurdluste ülevõtmine. kas te näete mingit välise kontrolli võimalust või kas te arvate, et pigem tuleks läbi viia sisekontrolle? <clears throat> conflict of interests and procedural huvide konflikt ja menetluslikud garantiid. aitäh selle küsimuse eest. on väga tähtis, et äh, Olav põhineks kahel sambal, ennetustööl ja uuringud. tegemist on kahe eraldi sambaga, aga nad peavad olema omavahel ühendatud, sest juurdlustööst on võimalik väga palju õppida ja need, kes viivad läbi juurdlusi, nende töö on lihtsam, kui ennetavat tööd on enne hästi tehtud. aga tõesti, kui sa oled juurdleja, siis sa oled sõltumatu, täielikult sõltumatu. see on olnud Olafi algusaastatest niimoodi mõeldes ka nüüd selle juhtumi peale, mis puudutab komisjoni ja ka tänapäeva, nii et sa pead olema piisavalt selge selleks, et kuulata, teha koostööd, olla partneriks, aga samal ajal pead sa olema ka piisavalt nutikas selleks, et sind ei mõjutataks, kui sa viid läbi oma uurimistööd ja sa pead jääma erapooletuks lõpuni. tõendite kogumine ja menetluslikud meetmed äh, tõendite kogumine, see on tõesti väga suur mureallikas minu jaoks. ma loodan, et kui te kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta määruse üle vaatate, mis puudutab siis Olafit, siis te tõesti leiate mingi võimaluse seda poolt tugevdada. sest pärast kogu seda tööd, mis on tehtud äh, on äh, tõesti väga raske hoolitseda selle eest, et kõik liikmesriigid ühtemoodi siis need juurdluse tulemused äh, üle võtaksid, nende prokuratuurid siis. praegu see nii ei ole. praegusel hetkel veerand Olafi soodus, soovitustest on kohtu võimudele ja kõigest veerand sellest veerandist jõuab siis tõesti kohtu ette. ma ei mõtle siin sanktsioonide peale ma mõtlen praegu just statistikat ja, ja sellist lähenemist tuleb äh, muuta. aitäh ja kolleeg Schalk, palun oui,. Euh, tere õhtust, härra Krüger, tere tulemast meie komisjoni. tahaksin teile esitada küsimuse, mis sõlt-, mm, puudutab Olafi äh, sõltumatust, sest kui vaadata teooriat, äh, määrusi, siis Olafi uurimisvolitused on see, et sellised nad, et Olav peab olema sõltumatu. aga määruse e, teises määruses on asjad teistmoodi, aga, ja tegelikult on asjad e, palju keerukamad. mõni aasta tagasi Prantsuse senat äh, Ähm, avaldas raporti, mis puudutas äh, sõltumatuid äh, ametiasutusi, ähm, see puudutas küll Prantsusmaad, äh, aga seal oli juttu ka Olafit ja selles raportis vastavalt Prantsuse kriteeriumitele eitati, et Olaf oleks sõltumatu ametiasutus ja on ka üsna tormiline suhe olnud Olafi ja Olafi järelevalvekomitee vahel. teoreetiliselt peaks järelevalvekomitee tegelema sellega, et tagada Olafi sõltumatust, et äh, sõltumatuse kriteeriumitest peetaks kinni ja peetaks kinni ähm, õigusaktidest võttes arvesse äh, äh, järelevalvekomitee arvamusi. Need ähm, sõnad, mida on kasutatud, on olnud üsna haavavad. Teie eelkäijad süüdistati viimases äh, järelevalvekomitee äh, raportis selles, et ta on ebaaus. Äh, mida teie kavatsete teha selleks, et olukorda rahustada? kas ähm, te annate mingeid tagatisi? mis puudutab Olafi sõltumatust, sest äh, sellises, äh, kui tegemist on sellise olukorraga, siis see läheb väga palju maksma ka maksumaksjale, seal on tegemist äh, ähm, menetluste kontrolliga ja varasemalt tehtud otsused on, need ei ole ellu viidud. aitäh selle väga olulise küsimuse eest. mis puudutab järelevalvekomiteed, siis ma tõesti sooviks, et oleks võimalik sisse seada viljakad suhted ja ma arvan, et see on võimalik. mis puudutab järelevalvekomiteed, siis ähm, ma olen äh, olnud äh, äh, väga aus selles osas, ma ei ole alati olnud kõigega nõus, mida järelevalvekomitee on välja pakkunud, aga mm, ei saa teha nägu, et teave on edastatud, kui tegelikult ei ole ja mm, seal on olemas tõesti üsna, olnud tõesti üsna groteskseid olukordi äh, järelevalvekomitee on Olafi jaoks trumbiks, see tagab äh, selle sõltumatuse vastavalt määrusele aastast kaks tuhat kolmteist, seda tuleb äh, näha positiivsena ja ma olen äh, valmis äh, sisse seadma häid töösuhteid Olafi ja Olafi järelevalvekomitee vahel. mis puudutab aga äh, sõltumatust, siis ma pean ütlema, et minu meelest on väga, oleks väga huvitav see, kui oleks kaks komiteed, et kaks koda, et üks sõltumatu ja üks mitte, et see võimaldaks dünaamilisust äh, uurimise ja ennetamise maailma vahel, aga uurimise koda peaks olema sõltumatu. ja selles osas ei ole mingit kahtlust, aga mis puudutab ennetamist, Äh, poliitikas osalemist, äh, varade kaitset selleks, et vältida pettusi, tuleb äh, teha koostööd. kolleeg Novakov, palun. suur tänu, esimees härra Krüüger, homme tuleb täiskogule president Macron selleks, et rääkida Euroopa tulevikust. juba oma valimiskampaania alguses ta ütles, et tema tahab pühendada Euroopa Liidu sügavapõhjalisele reformimisele. mis te arvate, kas ta saab teid mõjutada, kui teid valitakse pettuste vastase ameti peadirektoriks, selleks, et oleks võimalik sarnaseid reforme ka Olafis läbi viia? suur tänu! ma arvan, et mis puudutab Olafit, siis tegevuskava on juba praegu tõesti väga äh, Äh, tihe siin on äh, Euroopa prokuratuur, määrus, mis tuleb üle vaadata, inimesed, keda tuleb motiveerida, sul on Euroopa kodanikud, kes leiavad, et pettust ja korruptsiooni on rohkem kui kümme aastat tagasi. kontrollikoda on vä välja töötamas raportit, äh, mille kohta olen kuulnud, et äh, tema arvamus Olavi kohta ei ole kõige parem, nii et ma arvan, et töölaual on juba väga palju, ma tean, mida teha järgnevatel kuudel ja aastatel. ja kui nüüd sellele lisaks tulevad korrapoliitilised reformid, mida on vaja läbi viia, siis nii palju, kui need puudustavad Olafit, siis muidugi kavatsen selles osaleda, aga ma unustasin muide ka mitmeaastase finantsraamistiku, see on üks küsimus, millesse president Macron on väga palju kaasatud ja see on ka väga huvitav küsimus ja ma arvan, et need arutelud äh, äh, mis meil tuleb pidada, lähevad ka just sinna suunda, et meil oleks tulemustele suunatud eelarvestamine ja jällegi seal on meil väga palju ära teha ja tehisintellekt mängib seal ka väga tähtsat rolli. aitäh, järgmisena kolleeg Vool aitäh, esimees, aitäh, härra Krüüger, siiamaani antud vastuste eest. mind väga huvitas see, mida te ütlesite Olafi järelevalvekomisjoni kohta ja pole mitte mingit kahtlust, et äh, meil on siin olnud probleeme minevikus järelevalvekomisjoni ja Olafi peadirektori koostöö vahel. mis teie arvates on kõige suuremaks probleemiks? miks toona need suhted olid nii halvad ja kuidas seda probleemi tulevikus parandada? see on esimene küsimus ja teine küsimus puudutab äh, E2VBO-d. ma tõesti arvan, et me peaksime siin topelttööd äh, vähendama ja hoolitsema, et need kaks institutsiooni töötaksid äh, käsikäes. Äh, Euroopa prokuratuur tõesti, topelttöö ei ole siin kõige suuremaks probleemiks. minu kogemused näitavad, et äh, finantskuritegevusega tegelevad institutsioonid, enne kui nad annavad juhtumi üle kohtuvõimule, peavad nad äh, selle juurdluse väga hästi läbi viima. sest kui sa liiga palju aega viidad, siis annad selle juhtumi liiga hilja üle, tekib risk, et liiga palju administratiivset menetlust on selles juhtumis. aga kui sa kiiresti juhtumi üle annad, siis võid sa edastada infot, mis ei ole õige. ja me oleme nüüd tõesti siin prokuratuuril palunud tegeleda ka Prantsuse finantsküsimusega, nii et tõesti, me peame väga täpselt vaatama, kuidas see koostöö toimib. peale selle prokuratuur võib paluda teha koostööd näiteks selleks, et lisainfot saada ja siin on vaja väga palju peenhäälestust ja see ei ole lihtne. ja järelevalvekomisjon, esimene küsimus ma arvan, et siin on kaks külge, kõigepealt see, et infot ei olnud, seda oli puudu, see on täiesti vastuvõetamatu, me peame olema läbipaistvamad äh, koostöös Järelevalvekomisjoniga. aga Järelevalvekomisjoni teatud nõudmised läksid liiga kaugele, nii et siin on jällegi vaja leida selline töökorraldus, kus üksteist austatakse. aitäh, kolleeg Štehhovski, palun järgmisena aitäh, proua esimees. mul on küsimus, mida Euroopa Euroopa Komisjoni auditites on palju öeldud ja öeldakse, et Euroopa Komisjon ei toimi väga hästi. probleemid ei olnud aga komisjonis, vaid Olafi juurdlustes. mis te arvate sellisest olukorrast, et väga paljud auditid lõppesid negatiivse tulemusega ja pärast Olafi juurdlustulemus oli positiivne, öeldi, et mingit äh, pettust ei olnud, kas te tõesti arvate, kas Olav on siin olnud kuidagi erapoolik või on saanud mingit teistsugust infot või kuidas me saaksime äh, selle Olafi juurdluse palju läbipaistvamaks ja nähtavamaks muuta? Very... aitäh, te puudutate väga tähtsat küsimust. kui ma alustasin kandideerimisprotseduuri, siis mind üllatas, et soovituste ja tulemuste vahel oli väga suur lõhe ja et mida siis nende soovitustega pihta hakati üks osa sellest loost on see, et meil ei ole sellist vastastikust menetlust, ma ei kavatse mitte kunagi ei kavatse juhtumit lõpetada, enne kui ma pole kindel, kui olen aru saanud nende inimeste seisukohast, kelle kohta auditi koostasin. ja et nemad saavad aru minu seisukohast, sest kui sa koostad raporti, kus on aga faktivigu kus on sees küsimusi, mille osas kokkuleppele ei jõuta, siis on tõesti väga raske mingit mõjuhinnangut äh, koostada, sest kohe algusest peale on seal probleemid sees ja tõesti, seda kõike tuleb teha vastastikku altpoolt ülespoole ja ülespoolt allapoole. kolleeg Baltšiitis, palun järgmisena E, aitäh, esimees. meie ja ka teie kõige tähtsamaks eesmärgiks olevat hoolitseda selle eest, et minevikus on, tulevikus on meil üha vähem pettusejuhtumeid ja selleks, et seda saavutada, tuleb teha tihedamat koostööd liikmesriikidega. meil on nüüd varsti kakskümmend seitse liikmesriiki ja igas liikmesriigis iga nelja aasta tagant toimuvad parlamendivalimised, parlamendi liikmed vahetuvad, valitsused vahetuvad, poliitikad vahetuvad siis samuti. kas te ei arva, et äh, tulevikus peame hoolitsema tihedama koostöö eest, et Olav teeks äh, rohkem koostööd äh, valitsuste ja peaministritega selleks, et me saaksime ühtemoodi aru ennetustööst ja sellest, kuidas on võimalik saada juurdepääsu teatud andmetele ja Olav võib ju ilma kellegi teise loata alustada menetlusi ja see on tõesti väga raske ülesanne, kas te ei arva nii? jah, tõesti, väga raske ülesanne. aga me peame selle küsimusega tegelema liikmesriikide roll äh, on tõesti väga tähtis nii sissetuleku kui ka kulutuste puhul ja meil on väga suured erinevused erinevate liikmesriikide vahel. liikmesriikide pettusevastase koordineerimistöö teenistused on jäänud tahaplaanile ja ma arvan, et äh, seda tuleks muuta, meil oleks vaja sellist äh, proaktiivsemat võrgustikku, et kui kuskil leitakse mingi hea lahendus, et me saaksime seda siis ka mujal kasutada, sellest rääkida, kogemusi vahetada. et äh, kui on probleeme Olafi juurdluse või soovituste rakendamisega või raportite tulemustega ja siis kuskil on probleemile siiski leitud lahendus, siis me peaksime saama võimaluse maha istuda ja leida lahenduse kõigi jaoks on liikmesriike, mis on väga hea tegevuskava välja töötanud äh, selleks, et võidelda korruptsiooni ja pettuste vastu, aga me ei vaata seda süstemaatiliselt, vaid äh, me vaatame juhtumeid isoleeritult ja eraldi ja seega tervikpilt kaob ära ja see on asi, mida tuleks samamoodi muuta. aitäh! mina nüüd ka Rahvapartei nimel küsiksin, mul on kolm küsimust. esiteks, millised kogemused on teil äh, politsei äh, juurdlustega, milline kogemus on teil kliirimiskodadega, need on need igakuised kohtumised, kus äh, komisjoni juht, komisjoni peasekretär ja Olafi peadirektor tulevad kokku selleks, et rääkida korruptsioonijuhtumitest äh, komisjonis ja kolmandaks, kas teie kandidatuuri toetab Prantsuse valitsus? alustan viimase küsimusega. ma tõesti loodan, et see on nii. aga ma ei ole mingi Prantsuse valitsuse toode või et mind oleks Prantsuse valitsus toetanud, välja pakkunud äh, ma olin ühel igaval kohtumisel ja avastasin, et välja on kuulutatud äh, koht, mis äh, äh, vastab kõigile minu ootustele, sellepärast otsustasin kandideerida. nüüd see ettevalmistav töö kliirimiskojas, see on raske küsimus, sest me räägime siin juurdlusest, aga teiselt poolt tuleb Äh, hoolitseda ka selle dialoogi eest, millest ma rääkisin, et vastastikku vahetatakse infot. ei ole nii, et sa oled ühes saalis ja sellepärast sa oled ühel nõul. või et sa lähed ruumist välja ja unustad ära, mis on su ülesanne. minu kogemused poliitikaga seotud isikuna on see, et juurdlejad unustavad oma ülesande ja ei juurdle või on juurdlejad, kes muutuvad närviliseks ja üritavad äh, leida midagi sealt, kus pole mitte midagi leida. nii et tõesti väga tähtis on mõelda, mis on tõesti vajalik, paika panna menetlused ja siis viia see juurdlus korralikult läbi. ja kliirimiskojad aitavad meil seda saavutada nüüd politseijuurdlustega on mul ka kogemusi. kõigepealt äh, olen olnud kontaktis õiguskaitseorganitega, töötades äh, Prantsusmaa kontrollikojas. olen tegelenud ka politseijuurdlustega. see on osa siis minu tööst, nii et suhtlen õiguskaitseorganite esindajatega aga teen seda, nagu öeldud, siis äh, õiguskaitseorganite süsteemi kaudu ja ma kontrollin ka politseinike tööd, nii et ma tean vägagi täpselt, kuidas politsei töötab, sest äh, olen siin kontrollinud seda, kuidas politseiteenistused avaliku sektori vahendeid kasutavad. aitäh teile, sellega on kuulamine lõppenud, aitäh tulemast ja me peame kohe jätkama, nii et jätame hüvasti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 kui te olete valmis, siis äh, võime kohe alustada. Äh, lugupeetud saadikutel, äh, mul on täna au teile tutvustada oma kandidaat, kandidatuuri, kui mm, mind valitakse Olafi peasekretäriks. milline on äh, Olafi ja Euroopa prokuratuuri suhe, et äh, prokuratuuri roll on väga äh, hästi määratletud vastavas määruses ja mm, määruses, mis käsitleb Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja seetõttu oleks tegemist täiendava rolliga, töö dubleerimist ei toimuks ja kriminaalmenetlustega peaks tegelema prokuratuur ja Olafi roll peaks muutuma. Olaf peaks tulevikus tegelema administratiivuurimistega, mis hõlmaks ka Euroopa Liidu personali vastu läbiviidavaid uurimisi käibemaksuga, kui ei oleks tegemist käibe, piiriülese ja mm, pettusega ja vähema kui kümne miljoni euroga. ja Olafi töö tulevikus äh, keskenduks rohkem politsei äh, äh, poliitika kooskõlale ähm, äh, pettuste ennetamisele, äh, teabe kogumisele äh, sada, artikkel sada üks äh, prokuratuuri määruses on väga selge, seal on juttu äh, lihtsustamisest, koordineerimisest, äh, töö ja mm, prokuratuuri ülesannete toetamisest, siin on kõik väga selge ja teiseks, et kui ma osutuks valituks sellele kõrgele ametikohale, siis ma peaksin tähelepanu pöörama sellele, et millist mõju avaldaks see Olafi personalile. ma olen teinud äh, koostööd paljude Olafi töötajatega, ma olen väga uhke selle üle, mida, nad on väga uhked selle üle, mida nad teevad ja nemad praktiliselt peavad ennast pool ähm, prokuratuuriks. ja ma arvan, et et Äh, võib olla hirme, mis seonduvad selle äh, organisatsiooni tulevase vähe, äh, väiksemaks muutmisega ja ma arvan, et on üks variant ainult, et tuleb pakkuda personalile uus olemasolu eksistents, et see peaks käima käsikäes ka karjääri edendamisega, näiteks võiks neid saata tööle ka prokuratuuri ja tulevikus äh, peaks äh, need rollid ähm, olema sellised, et nad rohkem toetaks üksteise töö. mida ma saaksin teha selleks, et see tulevikus ka nii äh, läheks, millised on minu äh, professionaalsed oskused, see roll, mis tähendab seda, et äh, Olav valmistatakse ette tulevaseks tööks äh, koos äh, prokuratuuriga, see tähendab, et vaja on mõõdukust, seda ma olen teinud, seda ma olen teinud oma karjääri jooksul, viimase kümne aasta jooksul WHO-s ja varem viie aasta jooksul seoses rahuvalve missioonidega äh, ja me oleme äh, ületanud äh, lõhesid, mis on olnud vanade ja uute juhtide vahel. seda täiendab äh, täiendavad suhted teiste institutsioonidega Euroopa Liidus ja ka teiega, ma saan aru, et varem ei ole olnud suhted eriti head, aga äh, e, Olafi uus roll partnerluses äh, prokuratuuriga annab äh, võimalusi paremaks koostööks, parema, võimalusi parandamaks järelevalvekomitee tööd ja para-, või annab võimalusi parandamaks suhteid ka teie komisjoniga. milli-, milliseid häid omadusi mul veel on, mul on öeldud, et ma olen karismaatiline juht, ma saan, ma oskan motiveerida inimesi, ma oskan neid väärtustada, ma oskan hästi võrgustikke moodustada ja Olafi peadirektori võib jääda väga üksi, ma mõistan, et see on selline ametikoht, kus inimene võib jääda üksi, oluline on teha koostööd võrgustikega, mitte ainult Olafi direktoritega, vaid kogu personaliga, ähm, teie äh, komisjoniga, nõukoguga ja minu uks on alati avatud, kui minu äh, nõuandeid soovitakse ja kui mul on võimalus õppida ja mul on, mul on väga selge see, et ma pean äh, asju juurde õppima. ja ma olen olnud äh, uurija viieteist aasta jooksul mitmepoolsetes mit- mm, äh,, organisatsioonides, kus on väga palju liikmeid, väga palju erinevaid riike ja väga erinevate kultuuride, uskumuste, arvamustega riike mm, ja nendest erinevustest võib e, üle saada ainult äh, liiku-, liikudes vähehaaval, aga kindlalt edasi ja komisjon, siin komisjonis on küsitletud ka, et kuidas tagada äh, uurimisaluste äh, õigusi. ma olen selle eest hoolistan, hoolitsenud, sellepärast et kohtunikuna te seda teete, ähm, leiate õige tasakaalu prokuratuuri ja kaitse vahel. ma olen ka perekonnainimene ja mul on kaks poega, see on ka oluline, kui te mind tundma soovite õppida ja kui te soovite mind, mulle soovituse anda kas ma olen Euroopa poliitikas tegutsenud olnud? ei ole, ei ole ka ühes Euroopa institutsioonis töötanud ega ka valitsuses töötanud, aga viisteist aastat olen töötanud ÜRO süsteemis, eriti WHO-s äh, ja praegu tegelen eh, eetikaprobleemidega Jeemenis ja Süürias. me oleme igal pool esindatud. Euroopa poliitikas olen üheksa-kümme aastat tagasi juht, olnud kaasjuht ühes ähm, uurimises, mis puudutas äh, Kosovo energiakomitee äh, ettevõtte ja Pristina äh, lennuvälja juhtumit ja mul mingeid äh, huvide konflikte ei ole, meeleldi vastan teie küsimustele, aitäh! aitäh ja esimesena saab sõna kolleeg Sarvamaa. aitäh! aitäh äh, teie ettekande eest, härra Mlitske. mul on äh, kaks ingliskeelset küsimust Euroopa Kontrollikoja roll, kas te näete, et äh, Kontrollikojal võiks olla roll ja milline võiks nende roll olla Olafi uurimistes? kas seda rolli tuleks tugevdada, kas äh, neile üldse on piisav roll, mida te sellega seoses teeksite ja läbipaistvus. kuidas teie kohtleksite läbipaistvust, kuidas te suhtuksite läbipaistvusse üldiselt Olafi peadirektorina ja millisena te näete, milline on teie arvamus äh, sellest, kuidas uurimisaluste õigusi on tagatud praeguses mitte nii väga läbipaistvas kontekstis? aitäh äh, küsimuste eest. Äh, küsimus, mis puudutab kontrollikoda, on väga tihedalt seotud Olafi uue rolliga. tegemist oleks rolliga, mis äh, tähendab äh, prokuratuuri toetamist ja selleks on vaja tugevamat koostööd Kontrollikojaga ja kõigis oma varasemates ametikohtades ÜRO-s ja WHO-s on uurimisorganisatsioonide ja audiitorite vahel olnud tihe koostöö ja Euroopa Liidus on see väga äh, teistmoodi, aga kui ma räägin võrgustikest ja toetusest, kui ma räägin äh, funktsioonidest, mis üksteist täiendavad, siis äh, Euroopa Kontrollikoda oleks üks minu esimesi sihtmärke ja mis puudutab läbipaistvust, siis läbipaistvus käib käsikäes aruandluskohustusega ja me võiksime endalt alati küsida, et kui läbipaistev on Olafi töö, kui läbipaistev see peaks olema. me loomulikult äh, peame küsim-, äh, loomulikult on äh, üksikuid juhtumeid, kus asi on teistmoodi, aga mis puudutab Olafi rolli seoses järelevalvekomitee ja selle komisjoniga suhtlemises, siis seda tuleks parandada ja mis puudutab uurimisaluste õigusi, siis ma saan aru, et et äh, on olnud probleeme menetluslike tagatistega, ma, äh, mind väga huvitaks äh, selle teemaga edasi tegelemine koostöös teiega. kolleeg Arjala, palun. Sí, exactamente. Pensaba yo que usted habiendo estado en la ONU igual entendía un poquito de español. ma ootasin, et te võib-olla saate hispaania keelest aru. tahaksin teilt küsida järgmist kuidas te valmistusite sellele ametikohale asumiseks, milline on teie huvi Euroopa vastu. Te tutvustasite meile oma äh, elukäiku, mina tahaksin küsida, et kas teil on mingi suurem huvi, see ei pea olema äh, seotud teie elukutsega ja teiseks te tõite meile näiteid suurematest konfliktidest, millega te olete teinud tööd, ma ei räägi siin Süüriast ja Kosovost, see, seal on vaja olnud äh, tõesti palju ära teha mm, selleks, et äh, oleks võimalik tegeleda ülesehitustööga. Äh, ma tahaks teada, et milliseid saavutusi on teil seoses pettuste vastase võitlusega äh, kui tegemist on näiteks ÜRO vahendite kasutamisega või ka Euroopa Liidu vahendite kasutamisega, me oleme ju, me anname ju ka ÜRO-le palju raha ja tahaksime teada, et kuhu see läheb. et millised on teie saavutused seoses pettusevastase võitlusega, milliseid meetmeid on võetud, kuidas on äh, vahendeid äh, tagasi nõutud äh, ja kas te tunnete isiklikult ka proua Georgievat? aitäh, vastan inglise keeles, sest ma olen veidi närviline, ütleb kõneleja. mul on väga hea võrgustik üldiselt ja Olafi peadirektori ametikoht on äh, tõenäoliselt üks kõige olulisematest ametikohtadest võitlusevastases võitluses äh, maailmas ja nüüd ma olen viiekümne aastane ja mm, tunnen, et ma olen valmis mm, tegema seda sammu. ma arvan, et see on, see on nüüd vist kuues intervjuu, mida praegu minu jaoks, minu suurimad saavutused uurijana ma olen õppinud, et tuleb olla väga kannatlik. ma ei räägi teile, et ma olen teinud seda ja teist ja meil, me olime väga edukad, tõenäoliselt kõige edukamad olime Kosovos, kus üks äh, pakkumine ähm, äh, elektrijaama ehitamiseks äh, tühistati, nii et me ei saanud äh, raha tagasi nõuda, aga seda raha ka välja ei makstud ja tegemist oli siis ühise rakkerühmaga ÜRO ja Euroopa Liidu vahel ja ma olen õppinud töötama ka väiksemate summadega, näiteks loen, hoolima ka viiekümnest tuhandest või sajast dollarist, ma olen õppinud ka, et ennetamine on on palju olulisem, et kui on võimalik mõjutada teatavat süsteemi niimoodi, et see oleks ähm, võrdsem, et seal oleks äh, parem äh, riigihangete süsteem, siis äh, see on samuti edulugu. ma ei räägi siin nagu kauboi, ähm, siis ähm, ma arvan, et see Kosovo lugu oli tõesti äh, kõige suurem, et see äh, pakkumine, see, see menetlus seal tühistati. E, kolleeg Labajova, palun. aitäh, teie CV on väga muljetavaldav, aga ma näen, et erilisi kogemusi teil äh, Euroopa mm, küsimustes ei ole, et millega te heaks teeksite selle, et teil ei ole kogemust Euroopa asjades ja et te ei ole juhtinud suuri organisatsioone. ja Olafi määrus on ette nähtud kaheteistkuune benchmark ähm, uurimiste jaoks, aga nüüd on paika pandud kahekümnekuune benchmark, mis on vastuolus määrusega, et milline on teie lähenemine äh, uurimistele, et äh, suur osa Olafi uurimistest äh, on pikemad kui kaksteist kuud, et kuidas te tagaksite selle, et menetluste kestus väheneks? aitäh väga avameelse küsimuse eest. see on, ma olen veidi provotseeriv nüüd oma vastuses ja ütleks, et äh, mitte ükski juht ei saa korralikult juhtida rohkemat kui kaheksat kuni kümmet inime-, kaheksat kuni kahtteist inimest, et kui juht, juttu on äh, juhtimisoskusest, siis küsimus on selles, et millised on need kaheksa kuni äh, kaksteist inimest, keda te juhite, et mina näeks nendena äh, Olafi vanemametnikke ja kui rääkida minu kolleegidega, WHO ähm, on ähm, tõesti äh, suur organisatsioon, ähm, mitte nii suur kui Euroopa Liit, siis ma arvan, et mul on potentsiaali, ma olen valmis uueks sammuks Äh, ma ei saa öelda, et ma olen seda varem teinud äh, äh, ja teeksin uuesti, vaid see, siin on tõesti minu jaoks ka uusi asju ja mis puudutab uurimise kestust, siis ei ole ühtegi sellist uurimist, kus ei oleks probleeme ähm, tähtaegade ja benchmark idega, et alati on vaja ju tähelepanu pöörata kaitseõigustele ja ja muudele küsimustele ja sellega läheb ähm, aega mina olen veendunud, et äh, prokuratuuri loomine, äh, koostöö, Olafi äh, suurem roll selles koostöös mm, kergendaks ka seda, et alati ei tule kõik kogu uurimist läbi viia Olafis ja kui me võtame asja tõsiselt, kui me võtame tõsiselt Kontrollikoja teavet, äh, nagu härra Sarvamaa ütles, ja kui toimub tõeline info, teabe jagamine prokuratuuriga, siis äh, kindlasti läheks, äh, lüheneks uurimiste kestus. kolleeg Staes, palun. Eh, aitäh, esimees, tere tulemast mind huvitab teie kogemus Kosovost eriti just see uuring, mis puudutas äh, siis äh, Pristina lennujaama ja elektrifirmat, kas te olite seal auditeerijana või te uurisite pettust ja kas te võiksite natukene rohkem rääkida enda rollist selles juurdluses? jah, tõepoolest äh, oli läbi viidud audit, oli leitud äh, tuvastatud, et millised olid algandmed ja milliseid äh, ohte seal nähti ja minu teada oli tegemist esimese koostööga, ähm, ja seda nimetati uurimise rakkerühmaks, tegemist oli siis sellise kahetise organisatsiooniga et ähm, üks juht tuli ÜRO-st ja üks äh, Brüsselist, härra Brünner, ja kaks äh, uurijat siis, ähm, äh, kõigepealt ma olin asejuht ja siis ÜRO osajuht ja aga tegime tihedat koostööd Euroopa Liidu kolleegidega, me teame, teadsime, kui raske see oli, sellepärast et meie menetlustagatised ei olnud samasugused, nii et ma tõesti mul on teadmisi Euroopa Liidu kohta, mitte olles Euroopa Liidus töötanud, aga olles koostööd teinud Euroopa Liidu inimestega, see ei olnud äh, lihtne koostöö. ma meil oli viiskümmend uurimist, kaksteist jõudsid koht, algatus äh, ja tegemist oli rahvusvahelise äh, süüdistuse esitamisega, sellepärast et tegemist oli toona ÜRO territoor-, äh, halduse all ol-, olnud territooriumiga, mina olin toona keskastme juht ja mina põhimõtteliselt tegelesin selle territooriumi haldamisega äh, ja see tähendas tohutut vastutust, ma ei ütleks, et me kõiki asju õigesti tegime, aga meie suurimad edulood tõenäoliselt seisnesid selles, et me leidsime sidemeid korruptsiooni ja teiste kuritegude vahel, mida me toona Kosovos uurisime, näiteks sõjakuriteod, ja ma ei räägi siin, äh, ma räägin siin inimestest, mitte nendest konkreetsetest juhtumitest. Äh, ma olin koos Harvard Borschiga ÜRO-s enne Euroopa Parlamendi äh, valimisi, sellepärast et ÜRO ei olnud ühtegi rahvusvahelist äh, arreteerimisorderit täide viinud. ja tore on kohtuda vanade tuttavatega, ilma et sellest enne teadlik oleks. härra De Jong. aitäh, esimees kuulasin seda, mida te ütlesite juurdluse kestvuse kohta ja õiguste kohta. aga väga tähtis on ka, kuidas seda juurdlust läbi viiakse ja et seda tehakse kiiresti. see puudutab nii juhtumeid, mis puudutavad nii liikmesriike kui ka komisjoni puudutavaid äh, juhtumeid nii et kuidas äh, te kavatsete hoolitseda selle eest, et menetluslikult on ka juurdluse all olevate isikute äh, õigused kaitstud, kas te leiate, et pigem on vaja meil väliskontrolli või sisekontrolli ja kuidas teie suhtute nendesse probleemidesse, mis on olnud järelevalvekomisjoniga, need kolm küsimust, menetluslikud õigused, kontrollid ja järelevalvekomisjon? aitäh selle väga olulise küsimuse eest, ma ütleks, et mõlemad on olulised uurimise alati tuleb neid äh, õigusi äh, ühiselt vaadata, sest et see on väga oluline, et kust kogutakse äh, teavet, kuidas teostatakse läbiotsimisi ja nii edasi, seda on vaja toetada. ja vaja on äh, korralikku välist kontrolli ja valideerimist. Ähm, on erinevaid koolkondi, mis puudutavad äh, järelevalvekomitee rolli mm, ma ei käsitleks siin äh, menetlusõigusi, ma saan aru, et selles osas on tulemas arenguid, ma vaatan siin seda nüüd väljastpoolt, kui ma ütlen, et ma olen väga hea võrgustikes osaleja, siis tegemist on samuti võrgustikuga menetlusõigused ei ole vastuolus uurimisega, vaid see on osa uuri-, menetlusest, et ähm, kuidagi mitte ükski menetlus ei saa olla edukas, kui uurimisaluse menetluslik õig-, menetluslikud õigused ei ole tagatud, et siin on vaja nii äh, siseselt kui väliselt nendega tegeleda. kolleeg Valli, palun küsiks, et milline on teie arvamus äh, organiseeritud kuritegevusest Euroopa Liidus ja kas teie arvates teeb Euroopa Liit piisavalt selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevusega, mis, kuidas saaks Euroopa Liidus kõige paremini koostööd teha liikmesriikide vahel selles võitluses? aitäh selle küsimuse eest. organiseeritud kuritegevus on kindlasti väga oluline ja kindlasti läheb äh, kadu, seetõttu kaduma väga palju Euroopa Liidu raha. Olav minevikus ja see ei tähenda nüüd mingisugust süüdistamist, vaid see on lihtsalt fakt ähm, organisatsioonina, mis äh, ei olnud alati või-, võimeline täitma prokuröri ülesandeid ähm, korralikult, et äh, probleem oli selles, et liikmesriikides ei olnud võimalik Olafi kogutud materjali tõendina arvesse võtta, aga nüüd prokuratuuriga me oleme seda lünka sulgemas ja mis puudutab organiseeritud kuritegevust, siis seda on kõikjal äh, Mm, see on väga tugevalt äh, kajastamist leidnud ka äh, prokuratuuri määruses, PIF-i määruses äh, ja see on väga oluline näide selle kohta, kuidas äh, prokuratuur, kui see edu, mm, kujuneb edulooks ja me teeme selle nimel kõike äh,, mm, kuidas on tõesti inimeste elu võimalik paremaks võtta, kuidas on võimalik äh, võidelda iga euro eest, tegemist on suurte summadega ja sellega, et äh, edu ei saavutata, kui ei ole koostööd riiklike õiguskaitseasutustega ja ma arvan, et äh, teie näite puhul on tõesti väga oluline, kuidas asjad tegelikult toimima hakkavad ja Olav äh, peab tegema tihedat koostööd riikide ametiasutustega ja tulevikus tegema tihedat koostööd ka Euroopa prokuratuuriga härra Šalk, palun. aitäh. tahaksin äh, ka teile esitada küsimuse, mis puudutab prokuratuuri. mind ähm, paneb muretsema see, kuidas äh, erinevalt koheldakse ja tasustatakse neid inimesi, kes ähm, on ähm, riikidest, kes äh, on liitunud Euroopa prokuratuuriga või ähm, kui nende riigid ei ole liitunud prokuratuuriga. et on neli riiki, kes ei ole ähm, seda teinud, et kas see ei hakka ohustama äh, uurimisi, need, kes toetavad ähm, prokuratuuri, need ja e, kui tegemist on menetluslike tagatistega, e, kui e, kas seal on see probleem, et mõned inimesed sellel ettekäändel, et riik ei ole ühinenud Euroopa prokuratuuriga, ei saa samasuguseid menetluslikke tagatisi kui teised, teiste riikide kodanikud, et kas see ei ohusta neid uurimisi, mida mingitel juhtudel läbi viima hakatakse? Alors c'est une difficile question à répondre puisque mm see on küsimus, millel on poliitiline plaat, äh, plaan, et osad riigid on otsustanud mitte ühineda Euroopa prokuratuuri projektiga ning siin ei saa Olavi peadirektor ise seda lahendada. olen täiesti päri teiega, et asjaolu, et kakskümmend on valinud Euroopa prokuratuuri ja kaheksa on otsustanud välja jätta, tekitab probleeme kui äh, olla natuke küüniline, siis võiks öelda, et, et see avab tegelikult Olafile täiendavad võimalused, sellepärast et äh, nendega seoses jäävad uurimised Olafisse, uurimiskes-, kese. aga tegelikult minu huvi tulevikus oleks, et äh, tagada läbi heade tulemuste ning veenvate töö tulemuste Euroopa prokuratuuris niisugune külgetõmbejõud nendele riikidele, kes ei ole veel ühinenud, aga kes siis sooviksid ühineda ja näeksid kasu selles, et tekib ühtne süsteem. aga vahepealsel perioodil, kui mind valitakse peadirektoriks, teeks Olav kõik selleks, et tagada, et äh, Olavi standard nende kaheksa riigiga seoses oleks sama ning võimalikult lähedane eh, sellele standardile, mida koheldat-, kohaldatakse nende riikide puhul, kes on ühinenud Euroopa prokuratuuriga, et vältida niisugust varjuala tekkimist. kolleeg Novakov, palun. aitäh. härra Mlinski me elame ajal, mil kuuleme Panama dokumentidest, parada-, paradiisi dokumentidest ja mis iganes muud niisugused lekitatud dokumendid veel meil on olnud, ei mäletagi kõiki. elame ajal, kus äh, on võimalik ühte äriühingut omada teisel äriühingul ja seda teist omada offshore firmal ja siis äh, omakorda omab seda veel mingi fond kuskil ja kõiki neid veel kakskümmend eri firmat ja samas ei ole Olafil võimalust kontrollida kahtlustatava pangakontot kas te arvate, et see aitab lahendada neid probleeme, mis meie ees seisavad ja lahendamist vajavad? sest äh, Olav koos meie komisjoniga on tegelikult Euroopa maksumaksja kõige lähedasem sõber. kõigepealt olen täiesti päri selle, sellega, et kontkomisjon ja Olav on maksumaksja parim sõber. ning äh, sellega täiesti päri. juurdepääs pangakontodele Eh, sellest on räägitud juba Olafi aastaaruannetes. see tundub väga äh,, väga meeli- äh,, eh, meelitav, aga me räägime siin ikkagi mingist pikemast protsessist ja protsess on Euroopa prokuratuur, selle poolt toimetatav pettuste uurimine. nii et Euroopa prokuratuur, Euroopa prokurör peaks olema olukorras, kus tal on juurdepääs informatsioonile ning koostöös Olafiga on võimalik esitada süüdistus isikute vastu siseriiklikus kohtus. ning äh, seal, kus Olav saab aidata, ma toetan teie argumenti. aga ma ei toeta teie argumenti, kui Olav toimetaks eraldi uurimist ilma selle niisuguse tugeva põhjata, õiguslikku põhjata, mis tuleneb äh, PIF direktiivist ja Euroopa prokuratuuri määrusest. kolleeg Koon, Voon, palun. ja tänke schön, Frau Vorsitzende, Herr Milts. kolleeg Koon, aitäh. Äh, mul on küsimus seoses käibemaksupettustega. kus koostöö liikmesriikide ja Olafi vahel vajab edasiarendamist just äh, Saksa seisukoht äh, Olavi pädevuse suhtes, äh, mm, sellega seoses küsin, et kuidas te näeksite võimalust arendada koostööd tulevikus selles plaanis? aitäh, vastan küsimusele inglise keeles. nii palju, kui mina aru saan, on pädevus käibemaksupettuste uurimistesse alla kümne miljoni ja ilma piiriülese aspektita äh, jääb Olafi pädevusse, see on Olafi peamine mm, pädevusvaldkond ja seal on Olafil pädev personal ja see on väga oluline. koostöö, jah. aga ma ei näe koostööd ainult uurimises. ma loodan, et ma siin nüüd eh, ebameeldivat küsimust ei ava, aga ma soovin osutada sellele, et pettuse uurimised vaatavad ikka, kuhu raha liigub et pettused toimuvad seal, kus raha on, see on inimkäitumise paratamatus. Neid pettusi võib olla rohkem, võib-olla vähem, oleneb, kuidas süsteem on korraldatud, aga igal juhul vastus on, et asi sõltub meie regulatiivlahendusest, sõltub äh, regulatsioonide ühtlusest eri õigussüsteemide vahel ning sõltub äh, sellest lõpuks, kui palju tekib neid õiguslikke lünki rahvusvaheliselt ja siseriiklikult, sellepärast et et pettuste toimepanijad üritavad neid kasutada. Olav minu juhtimise all on alati valmis tegema koostööd õigusaktide väljatöötamiseks, mis võimaldavad vähendada pettuste toimumise tõenäosust. ning äh, olen valmis igati edendama äh, niisugust lähenemist. ka mul on Rahvapartei nimel küsimus, tahaksin küsida Mm, missugust tulevikku te näete sellele clearing house menetlusele? Clearing house menetlus tähendab, et kokku tulevad Olavi esindaja, komisjoni peasekretär ja räägitakse juhtumitest, kus Olav äh, kavatseb uurida või uurib juba komisjoni ametnike tegemisi, see on esimene küsimus, teine küsimus. Äh, Kosovo juhtumist olen kuulnud juba, aga see oli viisteist, kuusteist, seitseteist aastat tagasi. ja tahtsin küsida, et missugused on teie kogemused politseitöös olnud vahepeal? seoses clearing house menetlusega. mõistan, et Olavi peadirektor, kui äh, uurimine on lõpetatud, kui ma räägin siin Euroopa avalikust teenistusest, selle ametnikest, et, et siis võiks arutada soovitusi. aga uurimiste ajal seni, kuni uurimine ei ole lõpetatud, on loomulikult tegemist sõltumatu olukorraga. ma mõistan Olafi rolli komisjoni organogrammis. ja sellega seotud võimalikke mõjusid, aga igal juhul mina ei ole kunagi osalenud mingites aruteludes või sõlminud mingeid kokkuleppeid, mis ei taga sõltumatut uurimist viimase kahekümne viie aasta jooksul, mil ma niisuguste teemadega olen tegelenud. minu koostöö politsei tööga või minu osalus politseitöös hiljuti, no ma korraks teen väikese kõrvalhüppe. et ma tegelen praegu eetika ja äh, riskiohjega ehk siis nõustan. ning äh, sisuliselt Olav võiks ka olla niisugune riskiohje organisatsioon äh, tulevikus. nüüd politseitöö. viimase kaheksa kuni kümne aasta jooksul oleme esitanud asju erikohtutesse väljaspool Euroopa Liitu ning minu ülesanne on olnud äh, jälgida, mis nendest asjadest saab, muuhulgas riikides, kus kohtusüsteem on üsna nõrk ning mingi minu kogemus. Äh, no kui te küsiksite minult edulugude kohta, siis tegelikult ähm, palju neid eduslugusid ei ole, enamuses on need asjad liiva jooksnud. aga ega ma ei tulnud siia, et äh, endale kiidulaulu laulda, ma, ma räägin nii, nagu asjad on. suur tänu, aitäh! Äh, väga huvitav oli teid kuulata. tahaksin tänada teid siia tulemast ning usun, et meie saame vahetult jätkata, annan fraktsioonidele viis minutit äh, arvamuste vahetamiseks ning siis alustaksime hääletusega. viis minutit vaheaega meie koosolekus. It's not been working.